Bien, mesdames, messieurs, chers collègues. lugupeetud äh, kolleegid, palun võtke istet. meil on rõõm täna siin äh, tervitada kahte inimest, kes on meil äh, tihtipeale külas käinud, kindral võib-olla mitte veel nii palju aga nüüdseks on aga loodetavasti tulete ka teie tulevast, tulevikus meile rohkem külla nagu teie eelkäija ning äh, proua Arnuga me kohtusime poolteist aastat tagasi ja me arvasime, et oleks huvitav äh, korraldada uuesti selline ühine üritus äh, sel ajal, kui sõjalist võimet puudutav, äh, puudutav arutelu on äh, sama intensiivne, see on äh, nii ka NATO-s, homme toimub NATO ministrite kohtumine Brüsselis ja Euroopa Liidus samuti. Te teate, et Euroopa Liit on pannud detsembri ülemkogu päevakorda ähm, ähm, kaitseteemad ja siis äh, tööstus äh, on samuti üks valdkond, mille puhul me sooviksime saada rohkem teavet, me jälgime arenguid väga suure huviga ja hiljuti käisime külas Euroopa Kaitseagentuuris, tänan teid äh, hea vastuvõtu eest ning meil oli võimalus jälgida konkreetset äh, tööd, mida tehakse teatavate teemadega. kindral Palomeros hiljuti võttis sõna erinevatel foorumitel selleks, et äh, näidata, milline sünergia võib olla agentuuri ja, ja NATO vahel, mis puudutab siis äh, arukat kaitset, panustamist ja jagamist. me peame nende mm, teemadega äh, Äh, veelgi rohkem tuttavamaks saama, loodame, et varsti hakatakse neid projekte ka äh, ellu viima, aga endiselt toimuvad tihedad arutelud ning mis puudutab äh, detsembri ülemkogu, siis me kuulsime eelmisel nädalal, mm, mida arvavad mõningad tööstusesindajad, me kuulsime ka, mm, mida arvas kaks nädalat tagasi Prantsusmaa kaitseminister ähm, meie komisjonis, nii et äh, Ehm, tuleb tõdeda, et on olemas ka teatav skeptitsism, et praegu ei ole me näinud kuigi palju konkreetseid projekte, aga üks järeldus, mille me võime teha oma aruteludest, eh, mis puudutab eh, võimeid, eh, siis kõige viljakam ähm, oleks, äh, lähenemine oleks see, et me tuvastaksime, tuvastaksime konkreetsed projektid, mis, mida võiks ühiselt arendada, millele võiks juhtida riigi ja valitsusjuhtide tähelepanu. loodetavasti siis detsembrikuus äh, äh räägitakse neist rohkem, see puudutab õhus tankimist, see puudutab äh, mehitamata lennukeid. praegu viimasel ajal kahjuks on see teema pigem äh, ebameeldivate aspektidega mm, Ähm, ajakirjandusse jõudnud, et on näha, kui oluline see projekt on, võttes arvesse seda, mis erinevates riikides on juhtunud. nii et äh, sellised on äh, tänased teemad. ma palun, et äh, proua Arnu alustaks ja pärast saab sõna kindral Palomeros ja siis toimub arutelu kohalolevate saadikutega. aitäh! aitäh, lugupeetud komisjoni esimees ja ma tänan teid äh, selle külaskäigu eest, äh, mille te tegite Euroopa Kaitseagentuuri, väga oluline on, et meil oleks selline arutelu koos teiega. mis puudutab võimekust, siis äh, tegemist on privileegiga, et ma saan siin olla. mitte esimest korda ei ole ma siin, aga esimest korda koos kindral Palomerossiga selleks, et näidata, kui oluline on see intensiivne äh, koostöö, mis meil on Euroopa Liidu struktuuride ja NATO struktuuride vahel ja mis, eriti mis puudutab äh, sõjalise võime valdkonda. tahaksin kõigepealt ma ei taha küll üle korrata kõiki neid üldisi põhimõtteid, mida te kõik teate, millest te räägite, äh, mida te olete arutanud äh, toimunud kuulamiste käigus. me teame, milline on kontekst, väljakutsed ja ohud äh, on järjest mitmekesisemad ja ilmselt ka suuremad kui varasematel aastatel ning nendele ohtudele vastamise kulud on järjest suurenevad su suuremad, sellepärast et vaja on täpsemaid tehnoloogiaid, nende väljatöötamine on järjest kallim ning me ei saa endale lubada seda, et meie tehnoloogia täpsus või operatsioonide täpsus väheneks. tegemist on meie sõdurite ja kohalike elanike eludega, mis on mängus ning võttes arvesse eelarvelisi piiranguid, siis on äärmiselt oluline, et ka kaitsevaldkond äh, osaleks äh, eelarvekärbetes. ja kui hakatakse tegema eelarvelisi otsuseid, kui, kui aruteludes neist räägitakse, siis äh, esimene asi, mis tihtipeale aruteludes üles kerkib, on see, et Euroopas räägitakse järjest rohkem sellest, et vaja on vähendada võlakoormat, vaja on vähendada eelarvet ning lähtutakse hüpoteesist, et tuleb vähendada kaitse-eelarvet. minu jaoks on oluline see, et Euroopa tasandil on võetud äh, kohustusi ja tuleb äh, tunnustada kaitsevaldkonnale antud prioriteeti ja äh, sellele ma lisaks ka selle, et te räägite tihtipeale äh, sellest, et äh, mõningates valdkondades sõltume kaheksakümne protsendi osas võimekuses, USA võimekusest, et USA annab kaheksakümmend protsenti väga olulistest äh, võimekustest ning et äh, nad on välja saatnud väga selge sõnumi, härra Palomerossil on aga mm, palju paremad võimalused seda kommenteerida ning ameeriklased on öelnud, et ei, me ei anna edaspidi teile kaheksakümmend protsenti vajalikust võimekusest, te peate ise olema võimelised tegema seda, mida te viimastel operatsioonidel olete teinud, te peate saama iseseisvaks ning nähes neid raskusi ja neid perspektiive, siis aasta lõpus riigi- ja valitsusjuhid äh, hakkavad siis äh, ülemkogul arutama kaitseküsimusi. ma arvan, et see, mida me võiksime oodata ja mida me üritame siis Kaitseagentuuri poolt mm, öelda, on see, et võttes arvesse äh, praegust konteksti on äärmiselt oluline, et kaitseküsimused oleksid äh, prioriteetsed, võttes arvesse julgeolekuküsimusi. Ähm, vaja on hakkama saada iseseisvalt äh, kaitsevaldkonnaga ning ähm, kaitsevaldkond on samuti äärmiselt oluline valdkond selleks, et edendada majanduskasvu ja konkurentsivõimet, oluline on ähm, kogu see ähm, kogu see, see tööstusbaas, mis on seotud kaitsesektoriga. vaja on maksimeerida jõupingutusi, vaja on suuremat tõhusust, vaja on rohkem koostööd, ja vaja on tõestada, et koostöö võib olla väga tõhus, vaja on äh, tegeleda tuleviku ettevalmistamisega, see puudutab te tehnikat, teadusuuringuid, äh, teadusuuringud äh, ohverdatakse väga kergekäeliselt, kui tegemist on eelarvekärbetega ning vaja on tegeleda teadusuuringute vallas just nimelt nende prioriteetidega, mis on võtmetähtsusega meie võimekuse jaoks ja kolmandaks, selleks, et äh, maksimeerida oma jõupingutusi, on vaja äh, suurendada sünergiaid Euroopa Liidu tasandil selleks, et ühenduse poliitikat ja ühine julgeoleku- ja kaitsepoliitika, mis samuti on ju Euroopa Liidu poliitika, et need läheneks, et äh, ta oleks tagatud see sünergia, millest räägitakse. nii et äärmiselt oluline on lähendada kõiki neid võimalusi, mis meil on, selleks et me saaksime ähm, kaitsevaldkonnas äh, oma võimekust äh, tõsta, et olla võimalikult tõhusad. nii, äh, kuna Kaitseagentuur on kaasatud siis ka ülemkogu ettevalmistamisse, siis me oleme teinud ettepaneku, et me võiksime olla väga pragmaatilised ja et ministrid võiksid keskenduda eelkõige keskse tähtsusega, võtmetähtsusega sõjalistele valdkondadele ning teie ma võiksin pigem keskenduda pärast teie küsimustele, selleks et ma ei peaks siin liiga palju alguses rääkima. me võik-, aga võiks keskenduda pigem näiteks õhus tankimisele, oodatakse selles osas, et Euroopa Liit väga palju ära teeks ning NATO ähm, riigid ootavad Euroopalt seda. oluline on ka satelliitsidevõimekus. see tundub meie jaoks samuti olla, olema valdkond, milles oleks vaja teha märkimisväärseid edusamme ning on üritatud äh, tuvastada valdkondi, mis on äh, eriti olulised ning äh, mis äh, illustreerivad hästi seda, äh, kuidas võiks lähendada äh, Euroopa poliitikat ja kaitsepoliitikat, remote pilot'id, kaugjuhitavad lennukid on üks selline valdkond, millega, milles, millega võiks rohkem tegeleda. et no vaja on tegeleda normide ja sertifikaatidega, vaja on selliseid tehnoloogiatega tegeleda, mis puudutavad neid standardeid ja vaja on siis ka viia läbi selliseid hankemenetlusi, mis võimaldaksid meil oma võimalusi kõige paremini ära kasutada. ning vaja on ühiselt ette valmistada tulevast põlvkonda, vaja on valmistuda tulevikuks mis puudutab siis ka kaugjuhitavaid äh, süsteeme, ükskõik, kas tegemist on siis väikeste äh, või siis suuremate kaugjuhitavate süsteemidega. ning äh, teine võtmetähtsusega valdkond, mille osas on samuti kaitseministrid kokku leppinud, on küberkaitse. see hõlmab kõike äh, kõik on nõus, et see on äärmiselt oluline valdkond, tegemist on aga samal ajal ka äärmiselt laia valdkonnaga, siis äh, tegime ettepaneku, et me võiks keskenduda sellistele valdkondadele, kus ei teki äh, töö dubleerimise probleeme, kus liikme, kus ministritel ei ole kahtlusi, et võiks tegeleda näiteks äh, koolitusega ja meie enda võimekuse kaitsega, meie enda missioonide, eriti tsiviilmissioonide, aga ka sõjaliste missioonide kaitsega selleks, et meil oleks selline ähm, küberkaitsevõimekus. ning äh, veel võiks tegeleda äh, tööstusega, teadusuuringute ja arendustegevustega. selge on see, et äh, kaitsetehnoloogiad äh, ja teadusuuringud tihtipeale on, on äärmiselt olulised ähm, tööhõive, majanduskasvu ja innovatsiooni seisukohalt. et ähm, mis on riigi ja valitsusjuhtide tähelepanu keskmes ning paljudes äh, valdkondades ei ole meil äh, autonoomiat ega varustuskindlust, kui me ei tegele teadusuuringutega selge on see, et Euroopal on vaja võimekust, mis tagaks varustuskindluse äh, strat- ja strateegilise autonoomia ning äh, meie konver-, iga-aastasel konverentsil, Kaitseakadeemia agentuuri iga-aastasel konverentsil oli meie vastus väga selge, et, et võib, äh, me võiksime saada üles krii-, üle kriisist, kui äh, me ühendaks oma kaitsevajadused ja äh, vajaduse äh, arendada tööstust. kohati on mõnedel ettevõtetel risk, äh, tegemist, mõnede ettevõtete puhul tegemist sellega, et nad lahkuvad kaitsetööstuse valdkonnast, teistel ettevõtetel aga ei ole valikut, suurematel ettevõtetel ei ole valikut, et siis toimub see, et mõned Ähm, ettevõtted äh, suravad välja, eriti puudutab see VKE-sid ja ettevõtete puhul on äh, tihtipeale tegemist sellega, et äh, et soovitakse eksport, eksportida, aga kuna tegemist on väga kõrge tehnoloogilise tasemega, siis praegu võib sellist tehnosiiret lubada äh, aga kui me vähendame oma investeeringuid, kui suured riigid nagu India, Brasiilia ja teised väga kiiresti jätkavad investeeringute tegemisega, siis äh, me ei säilita oma konkurentsieelist, vaid äh, kasvavad üles meie homsed äh, konkurendid. nii et ma saan väga hästi aru pessimismist. aga ma arvan, et meil on praegu võimalusi vaja on keskenduda enne ülemkogu ettevalmist, valmistamist äh, sünergiale, kõigile sünergia ilmingutele, mida võiks kasutada valitsustevahelises töös Kaitseagentuuri raames ning vaja on keskenduda väga konkreetsetele projektidele. me ei pea rääkima lihtsalt VKE-de toetamisest, mis on äärmiselt oluline, me oleme Kaitseagentuuris võtnud vastu vastava tegevuskava, vaid tuleb Äh, seda rakendada teatavates äh, valdkondades, äh, näiteks tsiviileesmärgil kasutatavad mehitatamata lennukid või küberkaitse on näited valdkondades, mida võiks toetada, aga te, veel võiks mõelda sellele, kuidas kasutada ära ühenduse vahendeid mm ja võiks keskenduda sellele, et milliseid edusamme võiksid meie liikmesriigid teha kesk, kaitsevaldkonnas. nii et me peame tegelema tehnoloogia teadusuuringutega ning komisjon oma teatises tegi ka väga konkreetseid ettepanekuid, kuidas toetada äh, kahetise otstarbega tehnoloogiat, äh, kuidas kasutada ära äh, ühenduse vahendeid, kui tegemist on kahetise katse otstarbega tehnoloogiaga. on ka võtmetähtsusega tehnoloogiate nimekiri, kriitilise tähtsusega tehnoloogiate nimekiri, kosmosetehnoloogiate nimekiri, me võime keskenduda jõupingutusi nendele tehnoloogiatele, kasutades ära erinevaid ühenduse instrumente, mis meie käsutuses on ning loomulikult pidades kinni pädevuste jaotusest ning äh, sellest, et äh, tuleb järgi, jälgida nende võime, instrumentide ja võimekuste äh, kahetist otstarvet ning vaja on seda, et me ei dubleeriks oma jõupingutusi, paljud liikmesriigid on nii NATO kui Euroopa Liidu liikmed ning me teeme pidevat koostööd oma NATO partneritega meie jaoks äh, Kaitseagentuuris äh, on, on prioriteediks äh, ähm, panustamine ja jagamine ja arukas kaitse, mis peavad üksteist täiendama, mitte üksteisega konkureerima ning ähm, meil on palju näiteid selle kohta, mida me arutelu käigus kindlasti toome, me oleme loonud sidemeid ka meie liikmesriikide tippkeskustega näiteks äh, küberkaitse tippkeskus Tallinnas või Hispaanias äh, äh, IED-de vastane, vastase võitluse tippkeskus ja meie sekretäriaat tegeleb sellega, kõigega, mis puudutab Cesari, et tegemist ei oleks mitte ainult Euroopa Liidu vajadustega, mida, millega arvestatakse, vaid arvestatakse ka NATO vajadustega ja spetsialiseeritud agentuurid ma rääkisin NCIA näiteks, ma rääkisin küberkaitsest, NCIA näiteks äh, tegeleb NATO vastavate projektidega, me võiksime aga teha äh, koostööd selleks, et paremini kaitsta, kasutada ära Euroopa Liidu vahendeid. nii et äh, ma saan väga hästi aru skeptilisest suhtumisest, me oleme sellest väga palju rääkinud ka meie iga-aastase konverentsi raames. ma arvan, et meil ei ole praegu muud valikut, kui lihtsalt äh, aktiivselt äh, tegutseda. see käib kõigi kohta, meil on vaja nii riigi ja valitsusjuhtide poolt antavat hoogu, aga meil on vaja kõigil teha head koostööd selleks, äh, et kõigil tasemetel teha head eeltööd institutsioonide tasandil, välisteenistus, agentuur, komisjon, liikmesriigid, kes on soovinud osaleda ning ma arvan, et liikmesriikide panus äh, saab olema väga oluline enne ülemkogu ning äh, me võiksime välja pakkuda näiteks võimaluse, et äh, kui ma olen nõus, siis millegagi, siis ma osalen selles, näiteks õhus tankimine, mehitamata lennukid, Cesar, et need on need asjad, millega me tahaksime tegeleda, see ja keskendumine tagakski ilmselt edu ülemkogul ning et et kui meil õnnestub äh, veenda e, liikmesriike, et vaja on tegeleda jätkuvalt äh, kaitseküsimustega, et näidata, kui palju meil õnnestub ähm, saavutada koostööga, vajalikumat, kõige vajalikumatele tehnoloogiatele keskendumisega Äh, kuidas on võimalik äh, kõige, kõige optimaalsemalt kasutada ära liikmesriikide eelarvetes olevaid vahendeid? Äh, suur tänu, proua tegevdirektor, jah, ma rääkisin skepsisest küll, mitte veel pessimismist, vaatame pärast suve, kas tabab meid ka pessimism, aga loodetavasti mitte ja asi jääbki skepsiseks. mis puudutab seda suvet, suve, siis äh, tõesti me oleme väga palju küsimusi esitanud teemal, nii nagu Andrew Duff seda on teinud. Äh, nimelt probleemid, äh, millest ei saa üle Euroopa Liidu ja NATO vahel poliitilises mõttes. aga loomulikult probleemiks on ka sõjaline võime, sõjalise võime alased arutelud tundub, et selles osas vähemalt on läbimured tulemas, kuulame, mida siis teie selle kohta ütlete, härra Palomeros, et kas on tulemas äh, midagi uut selleks, et äh, leevendada seda pessimismi? härra Palomeros, ma loodan, ma olen äh, optimist, mitte pessimist, aga pessimismiks teatavat põhjust on. optimismi ja pessimismi tasakaal praegu ei ole andnud meile võimalust edasi liikuda. kõigepealt, härra esimees, daamid ja härrad, lubage tänada võimaluse eest teie ees sõna võtta siin koos Euroopa Kaitseagentuuri eh, kaitsedirektoriga eh, üsna eh, originaalne on ju see, et siin on teie ees NATO komandör. Ehm, te teate, et minu tegevus, ma juhin üksust, mille tegevus toimub küll Euroopas, kuid mille peakorter on Ameerikas aga mulle tundub, et me praegu kirjutame ajalugu ja mu, ma olen väga uhke, sellepärast et vast niimoodi loomemegi ühtset ajalugu, vähemalt mulle see nii tundub ja ma kavatsen seda siis näitlikustada oma sõnadega. ma tuletaksin teile meelde, et institutsionaalses mõttes äh, Lissaboni äh, tippkohtumine kaks tuhat kümme aastal kvalifitseeris strateegiliseks partnerluse Euroopa Liidu ja NATO alliansi vahel. Chicago tippkohtumine, mis toimus umbes aasta tagasi, taas kinnitas seda kontseptsiooni kui olulist kontseptsiooni NATO jaoks. Atlandi alliansi kuulumine annab kõikidele liikmetele väga äh, erakordse potentsiaali jagada äh, üheskoos äh, vastastikku usaldus, tegemist on võimalusega strateegiliselt teineteisele läheneda, see on koostalitusvõime, mis on välja kujundatud viimase kuuekümne aasta jooksul. täna on kakskümmend üks liikmesriiki, nii Euroopa Liidu kui ka NATO liikmesriigid. see muidugi tähendab seda, et me peame tõsiselt mõtlema sellele, milline on meie sõjaline võime ja kuidas seda organiseerida. me peame öö, äh, tagama selle, et arutelud kahes institutsioonis sõjalise võime osas oleksid koordineeritud, sest me räägime ju samadest vägedest ja samast rahast. täna äh, alliansi sees on äh, näha seda, et nähakse tõelist perspektiivi Euroopa liikmesriikidele äh, välja kujundada endale äh, julgeoleku ja kaitsepoliitika, mis on ühine, kuid äh, mis, äh, mis on neile siis Euroopa Liidu sees ühine, kuid käib käsikäes äh, nende rolliga NATO-s, kus tagatakse siis see, et ülesanded on jagatud võrdselt nii Atlandi alliansi kui ka Euroopa Liidu liikmesriikide vahel. ja sellepärast on mul väga hea meel istuda täna siin proua Claude France Arnaud kõrval, Euroopa Kaitseagentuuri tegevdirektori kõrval, sellepärast et see koostöö puudutab äh, just nimelt nende agentuuri ilmselt kõige rohkem, see on äärmiselt positiivne areng minu meelest. see annab võimaluse üles ehitada tulevikus Euroopa sõjaline võime ja selles kontekstis Äh, kavatseme megi siis anda just kõik selleks, et luua meie ühistes ettevõtmistest äh, sünergia, mida on äh, mõlemale vaja ja mida ja võimalus selle sünergia loomiseks on üsna mitu. ma tahaksin rääkida natukene ka sellest, härra esimees, et kuidas me näeme ette siis NATO ümberkujundamist ja arendamist meie äh, NATO ümberkujundamise ja arendamisjuhatuse eesmärgiks on ette valmistada NATO homseks päevaks, me üritame kohandada oma liitu äh, keskkonnale ja uutele ohtudele, mis tähendab seda, et meil peab olema strateegiline visioon, me peame äh, arendama oma sõjalist võimet, me peame paremini koolitama oma jõude ja neid paremini treenima, see on meie jaoks äärmiselt oluline tuleviku jaoks ja see kõik on ka äärmiselt meeliköitev. NATO ümberkujundamisprotsess on väga pikk protsess, pikaajaline ja pidev protsess, kuid äh, see võib tunduda teile natukene raske kaalulise protsessina, aga see on äärmiselt äh, vajalik, ta on seadnud endale väga selged äh, ambitsioonid, meie tegevuse aluseks on strateegiline kontseptsioon ja, ja see kesk- ja pikaajaline strateegia on ka siis meie teejuhiseks, me peame mõtlema sellele, mida me soovime saavutada, me soovime seda, e, et e, NATO saaks jätkata oma tegevust, me oleme ju liit, mis loodi juba kuuskümmend aastat tagasi. nüüd sõjalise võime arendamise puhul tuli väga selgesti välja, et NATO-l on vaja kiirendada teatud operatsioonide elluviimist, see võtab liiga kaua praegu ja eelarvepiirangud ja keskkonnamuutused on olnud nii kiired, et NATO peab kiireloomuliselt vastama nendele vajadustele, mis on samuti ju eh, nii-öelda hädavaad seda ja selle põhjal, selle eesmärgil pandigi siis kokku see niinimetatud äh, optimeeritud kaitse, smart defense, millest siis äh, meie peasekretär Rasmussen ka rääkis ja sellega käib kaasas äh, muidugi meie panustamise ja jagamise kontseptsioon, mida NATO liitlased kõik on toetanud. nüüd, mida see tähendab, see optimeeritud kaitse või see smart defense? see printsiip on väga lihtne, kuidas jagada, kuidas anda ähm, mitmeriiklikule lähenemisele mingisugune mõte, kus äh, kõik peavad vastama oma võime kohaselt, äh, oma siseriikliku loogika kohaselt, äh, nii nagu me oleme seda näinud varem teatud koostööprojektides, kuidas mõneti toetada seda koostööd ja kuidas äh, lõigata kasu äh, sellest äh, uuest ülesandest, rahvusvahelisest koostööst, selleks et sellest midagi kasulikku lõigata. võib-olla peaks eesmärgiks olema sõjalise võime arendamine nii, et see oleks vähem kallis, et see oleks tõhusam ja sellepärast olemegi läinud üle siis sellele panustamise ja jagamise kontseptsioonile. me oleme kaks aastat üritanud äh, ehitada sellel kondikavale üles meie strateegia, peasekretär erisaadikuna on kaitsnud seda kontseptsiooni erinevates NATO liitlasriikides, ka mina pean seda kontseptsiooni väga äh, õigesti rihituks Äh, väga paljud, äh, tänaseks on tehtud juba sada viiskümmend ettepanekut koostööprojektide osas äh, ja need on elujõuliseks ka kuulutatud ja umbes kolmkümmend nendest, kakskümmend üheksa täpsemalt, on juba realiseerumas. üks riik vastutab taoliste eesmärkide täitmise eest ja kellega liituvad siis terve rida vabatahtlikke liitlasriike, kui nad seda soovivad nii et, et sel-, sellised äh, mitme, mitut riiki, mitut liitlasriiki katvad projektid on siis lisatoeks äh, meie ühisoperatsioonidele. nüüd äh, ma lähen üle NATO teisele töökeelele, Shakespeare'i keelele, et rääkida täpsemalt sellest, et kuidas on kõige paremini saavutatud see sünergia ja teineteise täiendamine. kuidas seda saavutada äh, üle Atlandi ookeani? lühikene vastus oleks, et nii äh, ekspertteadlikult kui võimalik äh, koos riikidega, riikide eest ja pidevas konsultatsioonis kõikide huvipooltega. põhimõtteliselt siis AEC ehk NATO ümberkujundamise arendamisjuhatus ja Euroopa kaitseagentuur teevad väga tihedat koostööd selleks, et planeerida tulevikku ja optimeerida tege-, praegust äh, olevikku ja me, ja meil on üks äh, ja kindel partner, tööstus. see algab juba äh, protsessi kõige algusest, kus meil on jagatud arusaam tuleviku strateegilisest keskkonnast ja sellest, millist võimet on vaja. AEC töö Äh, tuleviku osas äh, aastaks kaks tuhat kolmkümmend on kokku pandud äh, dokumenti tuleviku ülesanded, see on, see hõlmab mitmed Euroopa huvipooled, sealhulgas ka siis Euroopa Liidu sõjalise staabi esimest korda. väga oluline faktor sellise ühtse visiooni väljakujundamisel on see, et tuleb leida ühtsed äh, õppetunnid praegustest operatsioonidest, näiteks nagu Liibüa konfliktist me oleme õppinud eh, seoses väga paljude puudujääkidega sellistes valdkondades nagu õhus tankimine, integreeritud luure, järelevalve eh, ja eh, lahingutandri osas teadlikkuse jagamine ja strateegiline transport ja sellepärast me optimeerimegi mm, praegu oma tegevust ja jõupingutusi sellise lähenemise me võtsime NATO Chicago tippkohtumisel kaks tuhat kaksteist, kui rääkisime NATO õhus tankimise äh, strateegiast äh, ja see on oluline ka tulevikuvõime suurendamisel koostöös Euroopa Kaitseagentuuriga. koostöö tööstusega on ka väga oluline, sellepärast et NATO ümberkujundamise ja arendamise juhatus ei ole hankeagentuur, meil on teatud öö, äh, Äh, vabadus äh, selles tegevuses äh, ja me saame ise valida, kellega me teeme koostööd. selline lähenemine, ühine lähenemine tööstusega annab meile parema ülevaate sellest, et mida meil on vaja sõjalisest poolest ja samas ka parema ülevaate selle kohta, mida tööstus suudab meile pakkuda, millal ja mis hinnaga. meie koostöö on oluline innovatsiooniks, läbi selle me peame tagama selle, et me peame arvestama ka eelarvesurvega ja et äh, eesmärgiks on see, et äh, meie sõjalised jõud oleksid varustatud tõhusate ja samas taskukohase tehnoloogiaga. see koostöö äh, on ka meie tegevuse aluseks olnud. tänu sellele vastastikusele suurenenud teadlikkusele ja vastastikusele usaldusele olemegi jõudnud väga oluliste projektideni, näiteks helikopterite osa NATO optimeeritud kaitseoperatsioon äh, kujunes väga oluliseks. Äh, me tagasime selle, et helikopterite parandamise ajad, äh, remondi ajad vähenesid ja Euroopa Kaitseagentuuri äh, Ehm, panustamise ja jagamise süsteem tagas selle, et me saime luua instruktorite kursuse ja lisasime siis ka inimkomponendi sellesse võimesse. ja lõpetuseks ma tahaksin rääkida ka standardiseerimisest kui kõige ehm, lubavamast arengupiirkonnast ehm, meie jaoks, selline kahene lähenemine ja tehnoloogiate standardiseerimise ühendamine on kindlasti toonud juba praegu paranemist liitlaste koostöövõimes. ma tahaksin rõhutada seda, praegu näiteks, et Euroopa Liidu lennukõlblikkuse riig-, reeglid äh, lennumasinate käitlemisel ja hooldusel äh, on, äh, on siin heaks näiteks või näiteks Euroopa ühtse taeva algatus, mis on olnud väga kasulik, näiteks ka mehitamata lennukite areng ehk siis droonid, minu meelest on see väga äh, paljutõotav valdkond, me peame panustama uue põlvkonna droonidele, mis saaksid sertifitseeritud Euroopa õhuruumis. ja lõpetuseks ma tahaksin siis öelda, et kui me teeme läbipaistvalt ja teineteist usaldades koostööd, siis ehitavad AECT ja Euroopa Kaitseagentuur äh, üles konsolideeritud ja standardiseeritud nõuded, mida toetab äh, sõjaväeline ekspertiis ja tööstussektori nõu. ma arvan, et see on kõige parem kaitse äh, topelttöö vastu Äh, optimeeritud kaitse ja panustamise ja jagamise äh, algatused avavad meile uued võimalused ja meie tööstusele uued võimalused. loomulikult äh, praeguses finantsolukorras, siis kui need asjad on juba käigus, tekib ka kerge konkurentsimoment, kuid kuivõrd mõlema projekti eest vastutavad Euroopa riigid, siis ma arvan, et meie lähenemine sillutab tee õiglasele konkurentsile. lõpetuseks, äh, härra esimees, ma tahaksin teile kinnitada, et äh, Chicago tippkohtumisel seatud eesmärk äh, hoida Euroopas tugev kaitsesektor ja anda kõige paremad võimalused äh, alliansi ja tööstuse vahel on meie peamine prioriteet, mida me ka minu juhat-, juhtimise all üritame saavutada. suur tänu, üsna mitu kolleegi on palunud sõna. kõigepealt küsimus panustamise ja jagamise kohta, võib-olla see on natukene provotseeriv küsimus, aga väga palju räägitakse sellest panustamisest ja jagamisest. aga mida see tähendab konkreetselt, kas ka juba midagi äh, on tehtud, kas mõni näide on teil tuua selle kohta? ja kui ei, siis eh, ja sellest te juba osaliselt räägite, rääkisite, mis on need tegemata asjad, eh, mis tuleks veel ära teha või kus te loodate näha kõige kiiremini eh, arengut? aga järgmisena saab sõna härra Pašku. Well, thank you very much for the uh, presentation. suur tänu teie ettekannete eest, mul on väga hea meel näha, et mida lähemal on tippkohtumine detsembris, seda rohkem äh, hakkavad mõtted kuju võtma ja ma loodan, et äh, välja töötatakse päevakord, äh, mis tõesti on, mis tõesti vajab äh, valitsusjuhtide ja riigipeade kohalolu. väga hea on see, et bürokraatlik äh, müra kogu selle kohtumise ümber on vähemas. mul on kaks küsimust. esiteks, ähm, Afganistani operatsioon on lõppemas ja ma arvan, et NATO vähendab oma sõjalist jalajälge, tema tsiviilne jalajälg kohe kindlasti peab suurenema ja kui vaadata Euroopa Liidu poolt, siis tsiviilne pool on alati olnud suurem ja sõjaline panus on olnud väiksem. kuid vaadates, mis on toimunud Aafrikas ja mis veel võib meid ähvardada teistes piirkondades, siis me peame võib-olla oma sõjalist panust suurendama. nii et mõlemad organisatsioonid äh, peavad saavutama umbes samasuguse tasakaalu tsiviilse ja sõjaväelise panuse vahel. ja vaadates nüüd seda stsenaariumit, kas me võime öelda, et äh, koostöö Euroopa Liidu ja NATO vahel, kas see on siis ka panustamine ja jagamine kahe organisatsiooni vahel? kas te arvate, et äh, me jõuame nii kaugele? ja teiseks, äh, meie kogemused äh, ja operatiivsed kogemused, mis me oleme saanud äh, NATO operatsiooni, vabandust, Afganistani operatsiooni lõpetamisega. võib-olla meil tuleb suurendada ühisõppuseid, kuid samal ajal eelarved on piiratud ja neid äh, vähendatakse veelgi tulevikus, nii et kas me tõesti saame kuidagi äh, nende sõjaõppustega kompenseerida seda, et meil ei ole enam selliseid ühisoperatsioone ja võib-olla tähendab see lõppude lõpuks seda, et meil on vähem operatsioone ja sellega ka vähem kogemusi. suur tänu, Andrew Duff um,. Chairman, uh, good afternoon everyone I.... tere õhtut kõigile. ma arvan, et me teame, mis on vaja teha kuid ma olen väga skeptiline selles osas, et seda hakatakse tegema. ülemkogu kohtumisel taustal detsembrikuus olen ma veendunud, et tehniline ettevalmistus viljakateks aruteludeks tehnilise võimekuse üle, sõjalise võimekuse üle. Need arutelud lähevad hästi. aga mul on küsimus. Need eesmärgid, mida riigipead ja valitsusjuhid ähm, on äh, välja toonud, kas need tõesti on piisavalt äh, kõrged? kas nad on äh, piisavalt laiapõhjalised selleks, et äh, oleks motivatsiooni Euroopa julgeoleku ühist lähenemist välja töötada? nii et põhimõtteliselt ma tahaksin küsida, et kas me oleme kindlad, et me teame, mid-, millele me oma sõjalist võimekust üles ehitame. eriti kui mõtleme selle peale, et Afganistani operatsioon lõpeb. härra Pasku mainis Afganistani operatsiooni lõpetamisest, ma ei usu, et ta äh, mõtles just seda, mida ta ütles. kuid võib juhtuda, et NATO ja lääneriigid toovad oma väed Afganistanist välja. ja ütlevad et töö on tehtud ning ollakse endaga rahul ja enesekindlad selles osas, et me olime tõhusad ja töö sai tehtud. ma arvan, et siin on tõeline probleem strateegilises suunas eneseteadlikkusega. ma loodan, et ülemkogul tehakse midagi selles osas ära. aga te mõistate kindlasti, et mul on selles suhtes kõhklusi ja tahaksin teada, mida arvavad sellest meie külalised. ja veel lisaks, kas te arvate, kas Türgi peaministri kutsumine ülemkogule detsembrikuus oleks äh, mõistlik mõte. ja teine küsimus Euroopa Kaitseagentuuri kohta. ma rääkisin Briti ministritega nendest küsimustest ja nad ütlevad, et nemad ei ole valmis äh, rohkem ressursse panustama Euroopa Kaitseagentuuri. kaitseagentuuril on vähem ressursse, kui tal minu arvates peaks olema. ja seda selleks, et ta saaks hakata, tema tööl oleks ka konkreetseid tulemusi tundub, et tegemist on siin poliitilise nõiaringiga, kui kaitseagentuuril ei ole piisavalt ressursse, kui teda ei toetata poliitiliselt ja rahaliselt piisavalt, siis läheb tem- väga raskeks äh, oma töö tegemine ja mul ei ole mitte mingit vastust sellele küsimusele, kui ainult see, mida Ühendkuningriigist oli kuulda ja mis ei ole meie kontrolli all täna pärastlõunal. ma oleks väga tänulik, kui proua Arnu võiks vastata minu mõtetele selles küsimuses. Merci, madame Kronberg proua Kroonberg, palun. Thank you, chairman and thank you. suur tänu, suur tänu ettekannete eest. tahaksin jätkata sealt, mida küsis esimees, me teame, et panustamine ja jagamine on parim äh, vastus äh, ressursside ja võimekuse küsimusel, kuid teiselt poolt me teame ka, et eneseteadlikkuse puudus on meil suureks probleemiks. ma tahaksin selles Äh, panustamisest ja jagamisest äh, rohkem teada saada konkreetselt. ma tean, et Kaitseagentuuril oli kolmsada ettepanekut panustamise ja jagamise kohta ja kõigest üht-teist nendest rakendatakse. nii et need kakssada üheksakümmend ettepanekut, mis nendest sai, mis olid tõkked, miks neid ei rakendatud? milliseid argumente toodi välja selleks, et äh, mitte nende teiste projektidega jätkata? et me saaksime teada, millised on äh, probleemid ja kus peituvad võimalused. teine küsimus puudutab USA mõju. Te mainisite, et USA ei maksab kaheksakümne protsendi võimekuse, ei maksa kaheksakümmend protsenti võimekuse ülesehitamise eest ja millised tagajärjed on sellel teie tööle, teie organisatsioonile, millised on need teised äh, nüansid, mis on võimekuse ülesehitamisel muutunud? Merci, madame Panajotova. suur tänu, proua Panajotova. Merci, monsieur le president, euh, je vous remercie. aitäh ma tänan teid äh, suurepäraste sõnavõttude eest, aga nüüd lähen ka üle Shakespeare'i keelele, nagu kindral seda sõnastas. With complex and ever growing security challenges. meil on äh, komplekssed julgeolekuriskid ja samal ajal äh, kaitse-eelarveid kärbitakse, nii et on vaja leida võimalusi selleks, et tõhusamalt kulutada, ilma et meie kodanike julgeoht, julgeolekut riski alla panda. ja sellepärast tuleb meil võimalikult ära kasutada erinevate võimalus, erinevaid võimalusi, nagu näiteks panustamine ja jagamine ja arukas kaitse. detsembrikuus ülemkogu keskendub äh, äh, kaitsele ja me peaksime nüüd ka Euroopa Liidu kaitsevõimekuse üle vaatama, kui see on põhjapanev strateegiline alus äh, kaitseküsimustega tegelemiseks Euroopa Liidu tasandil. see võiks olla esimene samm selleks, et äh, välja töötada valge raamat äh, kaitsevõimekuse kohta, kus oleks kirjas ka poliitiline tahe ja kus uuritakse edaspidi ka Euroopa Liidu ja NATO koostöövõimalusi. nii et minu küsimus külalistele oleks, et kas sellise valge, sellisest valgest raamatust oleks kasu ja kas see võib äh, tuua endaga kaasa rohkem koostööd äh, valdkonnas, mis siiamaani ei ole väga palju koostööd leidnud? aitäh, hetkel rohkem sõnasoovijaid ei ole. proua Arnu, äh, härra Kim lugupeetud kindral, kes soovib alustada? Uh, my... alustaksin viimase küsimusega, ma arvan, et ma oma vastuses tõin välja ka selle ja olen teiega nõus, et meil tõesti on vaja tulevikuvisioon üle vaadata, kui me soovime pikaajaliselt äh, välja töötada toimivat äh, arukat kaitset või panustamist ja jagamist ma ei tea, kas äh, valge raamat oleks parimaks meetmeks ja mina ei ole ka see, kes seda peaks hindama. aga NATO-s on välja töötatud strateegiline kontseptsioon, kus on paika pandud kolm erinevat operatsioonivõimalust, ähm, ühine kaitse ja muud, need olid need eesmärgid, mis me panime paika ja sellega ehitame me üles võimekuse, mida meil on vaja praegusel hetkel hindame me neid riske, mis äh, tulenevad sellest, et meil ei ole võimalik äh, kogu oma võimekust ära kasutada. nii et äh, me peaksime tõesti ametliku visiooni välja töötama, kuid samas me ei saa tulevikku ette näha. nagu öeldud, me peame arvestama erinevate võimalustega ja selleks, et vastata ühele teisele küsimusele, mis on kõige paljulubavamad valdkonnad. me peaksime ellu viima seda, mis on juba vastu võetud, õhust tankimine näiteks, seal peaks jõudma tulemusele ja NATO eeldab, et äh, Euroopa riikides õhus tankimist parandatakse, et see on ka osa ülesannete jagamisest. see on suurepärane võimalus Euroopa Liidu, Euroopa riikide jaoks teha koostööd samamoodi nagu ka teistele selleks, et äh, kõige rohkem kasu lõigata nii Euroopast kui ka Atlandi-ülestest suhetest ja siis need droonide võimalused. me kasutame droone, mis loodi kümme, kakskümmend aastat tagasi ja meil on nüüd võimalus alustada uut ajajärku. me peaksime neid kaasama tsiviillennundusse ja me peaksime kasutama ära kõik tehnoloogilised võimalused ja sellele lisaks võiks neid kasutada nii sõjalistel eesmärkidel kui ka tsiviileesmärkidel. ja te teate, et äh, ettekujutusele ei ole siin piire, me saame siin julgeolekut kontrollida, ähm, piiramatult nii merel, õhus kui ka maal. ja viimane punkt, mida me saaksime parandada ja mis on lähituleviku jaoks tähtis, on äh, meie üksuste väljaõpe. praegusel, minevikus me koolitasime inimesi korralikult välja ja riigid üritavad teha koostööd väljaõppe osas selleks, et äh, saavutada parim tulemus ja seda on võimalik teha, äh, vaadates nii äh, küsimusi nii Euroopa vaatenurgast või ka Atlandi-ülesest vaatenurgast vastavalt erinevatele valdkondadele ja need on need kolm kõige paljulubavamat valdkonda, vähemalt sõjalises mõttes um, ma üritan vastata kõigepealt viimasele küsimusele, sellepärast et ma vist olen siin vähemuses ja vastan isiklikust seisukohast, kuivõrd ei ole seisukohta Euroopa Kaitseagentuuril valge raamatu kasulikkuse kohta. loomulikult ideaalses olukorras ja lähenedes asjale mõistlikult oleks selline asi väga kasulik ma olen rohkem siiski äh, poliitik kui äh, sõjaväelane. Äh, esimesed aastakümned oma professionaalses elus ma kirjutasin igasuguseid raporteid ja ma olen suhteliselt skeptiline. ma arvan, et kui praegu me seda teeksime, siis äh, oleks otsustava tähtsusega me ei oska praegu ette arvatada, millised on ohud ja vaenlased kolmekümne aasta pärast. minu meelest me peaksime praegu keskenduma mitte sellele, mida me peaksime tegema Euroopa Liiduna ja mida me peaksime tegema NATO-na. me peame kasutama ära võimalusi mida tippkohtumine praegu pakab, pakub, et liikmesriikidel oleks võimalik välja töötada mingisugune võime igasuguseks, mingisugusekski tegevuseks ja me räägime siin ju sõjalisest võimest kaitseagentuurina, mida nad oleks siis valmis kasutama Euroopa või NATO raamistikus. minu meelest äh, üleöö see ei ole võimalik, nad ei suuda defineerida liikmesriigid, mida nad tahavad teha liikmesriigi tasandil, mida nad tahavad teha Euroopa Kaitseagentuuri läbi, mida nad ka tahavad teha NATO vahel. see oleks ka ilmselt äh, lõhestav, see oleks ka väljavabandus, miks äh, mitte praegu välja arendada konkreetne sõjaline võime, mida meil on vaja. nagu äh, kindral ka ütles, NATO strateegiline kontseptsioon äh, on selgelt paigas ja see sõjaline võime, mida meie tahame välja arendada, ei ole ju ka sellest väga erinev kui NATO võime ja me teame üldises laastus, kuhu suunas me tahame liikuda. mis on minu jaoks aga vajalik, on see, et liikmesriigid toetaksid valges raamatut, valget raamatut, see annaks võimaluse selle kirjutamisel arvamusi jagada. mul oli suur privileeg osaleda Prantsusmaa kaitse rohelise raamatu koostamisel. kui kasutatakse kaitseagentuuri liikmesriikide poolt selleks, et ühtlustada oma valgeid raamatuid, kuidas selle kohana, nagu kus jagatakse kogemusi, siis oleks see juba suur samm edasi ja, ja oleks võimalik praeguseid instrumente ära ka, kasutada ühis, üheskoos et võib-olla oleks võimalik äh, omavahel läbi rääkida see, et, et äh, milliseid, millist võimet on võimalik jagada liikmesriikide vahel või kui keegi ütleb, et mul on vaja sellist võimet äh, ja ma selle välja arendan, kas siis ma sellest enam ei ole huvitatud Euroopa Liidu tasandil ja mul on väga hea meel, et meil oli võimalus hinnata seda, kus erinevad liikmesriigid on tänaseks jõudnud ja kui oluliseks kujuneb ilmselt esimese sammuna just nimelt eh, see liikmesriikide kaitsestrateegiate omavaheline võrdlus, eh, sellealased arutelud ja võib-olla ka ühtlustamine. ja võib-olla siis tulevikus olen ma vähem skeptiline selles osas, et võiks kujuneda eh, Euroopa kaitsepoliitika valge raamatu või strateegia paikapanemine, aga selleks tuleb kõigepealt läbida see töö liikmesriikides ja loomulikult äh, me peame arvesse võtma seda ka, mida tehti NATO-s, aga nüüd tulen tagasi esimese küsimuse juurde, mida küsis härra esimees panustamise ja jagamise kohta, millised on tulemused olnud. Äh, tulemusi on teatud valdkondades, mis minu meelest on strateegilise tähtsusega, näiteks SATCOM, me Euroopa Kaitseagentuuri juurde lõime ühe raku lepingute põhjusel, põhiselt siis jagatakse kõikidele liikmesriikidele satelliitmahtusid ehk teisisõnu, lepingud on praegu koondatud ühtsesse patta, see annab kõikidele paremad hinnad ja kõige paremad võimalused sagedusteks äh, äh, satelliittunni kontekst, kon- ähm,, kommunikatsiooni üle ja nagu härra kindral teab satelliitkommunikatsioon on väga oluline ja näiteks droonide puhul mida rohkem neid kasutama hakatakse seda olulisemaks ka satelliidiülene kommunikatsioon kujuneb see küsimus on väga oluline kuidas jagatakse siis satelliitide kasutamise aeg liikmesriikide vahel see on koostöö mille puhul me oleme juba väga selgeid tulemusi toonud ja me keskendume siis tuleviku teise, järgmiste põlvkondade satelliitidele. veel üks näide, ma ei räägi siin lõputult, aga näiteks äh, merejärelevalve, äh, siin me oleme äh, ka ühtsustanud oma tööd umbes viieteistkümne liikmesriigi vahel. meil on võimalus siis infot jagada konfidentsiaalset, konfidentsiaalset infot sealhulgas ja et me saaksime siis ühiselt reageerida Äh, kui tekivad probleemid meil äh, mereväe staapides äh, ja nii edasi. on ka teisi valdkondi, millest on juba räägitud ja millest rääkis ka kindral näiteks äh, helikopterimeeskondade koolitus, äh, siin on meil juba olnud võimalus äh, seda ühiskood teha, kaks äh, mees, ühistööd teha, kaks meeskonda on Afganistani jaoks välja kuulutatud. liikmesriigid, kes on oma helikopterid saatnud Afganistani, nende meeskondi me koolist, koolitasime ja panustamine ja jagamine käivitus ka siin, see on küsimus härra Paškule, tõstsime kindlasti turvalisust meeskondade jaoks ja nende julgeolekut ja lisaks eh, helikopteritele oleme siis sedasama rakendanud ka lennukite puhul selliseid koolitussüsteeme ja võiks kanda neid üle ka muudele valdkondadele aga ma arvan, et eh, järgmine asi, mis kujuneb väga edukaks, on just nimelt eh, pärast tippkohtumist siis õhus tankimise küsimus. nüüd kaks organisatsiooni, Kaitseagentuur ja NATO see, et meie Euroopas keskendume koolitamisele, NATO keskendub varustamisele, ma ei tea, kas seda saab nimetada panustamiseks ja jagamiseks, aga igal juhul on tegemist koostööga ja vastutuse jagamisega. Ehm, eh, eriti kui me räägime näiteks eh, ehm, isetehtud lõhkekehade vastane võitlus, kui me saaksime lüü-, luua labori, milles mõlemad saaksid osaleda see oleks suur asi edasi. ja me oleme sellel alal tõesti näinud seda, et Euroopa Liit ja NATO on teinud äh, väga palju koostööd, samu näiteid võiks tuua ka äh, meditsiinivaldkonnas, aga veel panustamise jagamise all äh, välja arendatud sõjaline võime Euroopa Kaitseagentuuris on täies mahus ka NATO käsutuses see võime, mis sellest tekib, on, nagu ma ütlesin, siis ka NATO-le kättesaadav, liikmesriikidele kättesaadav, kui nad seda tahavad, siis liikmesriigid kasutada ja ma kujutan ette, et see on eh, vastastikune kogu opereeritud kaitse osas. nüüd härra Duffy, väga keeruline küsimus. Euroopa eh, Ülemkogu poolt seatavate ambitsioonide kohta, kas need vastavad eh, ootustele? mulle tundub, et ei ole mitte mingisugust stsenaariumi homseks meil, sest meie plaanime oma sõjalist võimet äh, kahekümne, kolmekümne aasta pärast, meil ei ole praegu äh, usaldusväärset ja tõsiseltvõetavat sõjaväelist äh, stsenaariumit homseks, et me suudaksime üleöö mingisugust sõjalist võimet välja kujundada me peaksime ennast ette valmistama tulevikuvõimele, arvestama tehnoloogia arengutega ning tagama selle, et meie üksused on eh, mitmekülgsed, me ei saa tuleviku vaenlasi ja ohte praegu välja selgitada, aga me teame, et need ohud ja vaenlased tulevad ja me peame praegu välja arendama oma suutlikkuse eh, nii, oma, vabandust, sõjalise võime nii hästi kui võimalik tulevikutehnoloogiate rajades me teame ilmselt, äh, kuhu suunas me peame sõjalise võimetehnoloogia osas, osas liikuma. ja me teame ka, kus on praegu meil puudujääke ja ilmselt need puudujäägid jäävad äh, järgmise kümnendi jooksul samaks. kui te vaatate puudujääki, millega me maadleme praegu, siis on need täpselt samad puudujäägid, millega me olime silmitsi endise Jugoslaavia operatsioonide ajal. ma Türgi ähm, presidendi avaldustesse ei lasku mul ei ole selle kohta mitte midagi öelda, peaministri, vabandust, mul ei ole selle kohta midagi öelda. sellele võib-olla vastab härra esimees. aga veel äh, äh, meie agentuuri ressursid. ma tõesti arvan, et meie agentuur võiks olla tõhusam, eks see on ka normaalne, et ma niimoodi ütlen oma ametikohal me äh, suudaksime ilmselt teguleda, tegeleda palju paremini, kui me ei peaks pidevalt maadlema tõsiasjaga, et meil on vahenditest vajaka. aga meil on äh, juhatus koos ja juhatus saab otsustada ainult ühehäälsuse põhiselt, nii et äh, see selleks. ja muidugi küsimus on ka Kaitseagentuuri üldeelarves kuid äh, ma olen täiesti veendunud, et kui ma vaatan praegust olukorda liikmesriikides ja ma pean sellega ju arvestama oma tegevuse, tegevuste planeerimisel, siis me näeme, et äh, panustamise ja jagamise rea-, reaalsus on see, et me ei saa keskenduda mitte ainult ekspertiisile, mis peaks tulema Kaitseagentuurilt, see ekspertiis on tänaseks see, millele me üles ehitame oma võimekuse, see on see, mille põhjal me saame tegutseda meie pakume oma ressursse liikmesriikidele äh, selleks, et nad saaksid äh, välja arendada koostööd näiteks õhus tankimise osas. loomulikult väikesed äh, rahasüstid midagi ei muuda meie jaoks. peamine parameeter seega on see, et liikmesriigid investeeriksid, koolitaksid äh, varuksid endale seadmeid nende ettepanekute põhjal, mida me teeme, see on ainus, mis me saame teha. ma ei ütle, et eelarve küsimused ei ole olulised. ma arvan, et meil võiks olla konkreetsed eelarved konkreetsete tegevuste jaoks, mille osas liikmesriigid kokku lepivad, aga mis me peame tegema, on praktilised soovitused liikmesriikidele, me peame ettepanekuna eh, soovitama liikmesriikidele midagi ja liikmesriigid peavad siis sellesse investeerima, näiteks nagu sellesse samasse õhus tankimise süsteemi. no mis ei toimi? Äh, panustamise ja jagamise osas, kas ma vastan sellele küsimusele? Äh, ma võiksin äh, sadu puudusi reastada, aga kui ma selle ametikoha üle võtsin, siis mina tegin ettepaneku ja see oli minu algatus, keskenduda mõningatele puudustele, mitte tegime siis ettepaneku koheseks tege- tegutsemiseks arvestades seda kui oluline on see puudujääk ja kui võimekad me oleme selle puudulikkuse eemaldamisel, millised meie piirangud on? piirangud, nendest on ka räägitud, usaldusväärsus, usaldusväärsus liikmesriikide vahel, nad peavad teineteist usaldama, et eh, kui nad midagi otsustavad, siis see tehakse ära õigeaegselt, et asi ei hakka venima, et ei muudeta vahepeal spetsifikatsioone ja mängureegleid ja kui nad tahavad, et see võime välja arendatakse ja et kui neil on seda võimet vaja, siis nad saavad seda ka kasutada seega mõnede liikmesriikide jaoks tähendab see automaatset toetust teise liikmesriikide poolt, teiste jaoks tähendab see seda, et äh, tuleb äh, ära oodata parlamendi toetus. sellepärast ma keskendusingi panustamise ja jagamise kavadele, sellepärast et see äh, andis vastuse üsna mitmetele probleemidele, näiteks õhus tankimise süsteem me oleme siin pakkunud lahendusi välja me saame liikmesriikidele öelda et te võite seda teha sellepärast et lahendus on olemas te võite teineteist usaldada te võite olla kindlad sellele et eh, te saate seda võimet kasutada mis on välja arendatud aga on veel üks eh, takistus nimelt see et eh, paljuski sõjalise võime äh, osas peavad liikmesriigid investeeringuid tegema aga paljud liikmesriigid ei saa investeeringuid teha sellepärast et kas eelarved on surve all või nad on ise veel tegu tegevuses mineviku võime väljaarendamisel ja see ei ole ideaalne periood isegi nendel kellel on ressurssi uute asjadega hakata tegelema ja me üle, üritame siis oma projekte ajastada väga täpselt ja viimane element on see, et me peame veenma mõningate näidete najal, mis peavad olema edukad näited ja võivad ka seda olla, veenma siis kõiki ja tegelikult ministreid ja poliitikuid on lihtne veenda aga et praegusel tasemel saavutatud tulemuste põhjal võiks veenda ka ministeeriumite masinavärke sellest, kui kasulik on panustamine ja jagamine. ärgem unustagem, et äh, meie kaitseministeeriumite peamine eesmärk on mitte olla olnud koostööaltid teiste suhtes ja nüüd nad peavad tõesti oma mõtteviisi oluliselt muutma selleks, et need projektid oleksid edukad. mulle tundub, et ma vist vastasin kõikidele küsimustele äh, kindral äh, Palomeros, ma vastaksin veel kahele küsimusele. Afganistan NATO ei vea oma, ei too oma vägesid välja Afganistanist, vaid meie missioon muutub seal. sellest muuseas räägitakse homme ja ülehomme kaitseministrite kohtumisel. ministrid peaksid kokku leppima uues äh, operatsioonide kavas ja uues missioonis, tegemist on siis koolituse, nõuande ja abimissiooniga, äh, mida võimaldakse, võimaldatakse siis NATO jõududele või vabandust, Afganistani jõududele, aga see on väga oluline osa meie tulevikumissioonist. lisaks sellele loomulikult ka äh, võimalus suuremaks koostööks. aga mis puudutab Afganistani veel täpsemalt, siis loomulikult meie operatsioonide hulk väheneb keegi ei näe tulevikku ette muidugi ja strateegilisi üllatusi võib veel tulla, aga me võt-, me arvestame selle kõigega ja sellepärast NATO käivitaski selle kombineeritud jõudude algatuse, see on üks paljude ootavamaid kontseptsioone, keskendume siis oma jõudude koostalitusvõimele läbi tehnilise, tehniliste ja koolitusmeetmete kuidas optimeerida meie koolituskavasid, me oleme sellest juba rääkinud, aga see puudutab ka ühiseid harjutusi ja me üritame siis ähm, praegustest võimalustest kõige paremat äh, välja võtta, seda siis kas NATO või mõne muu äh, egiidi all ja üritame siis oma jõududest täpselt samamoodi kõige välja paremat äh, võtta ja selline, äh, see, selline lähenemine annab ka tööstusliku lähenemise, see on väga paljutõotav äh, tulevikustrateegia, see ei puuduta mitte ainult NATO-t, meie üksuste ühendamine ei puuduta mitte ainult NATO ühendamist liikmesriikidega, vaid see tähendab ka NATO äh, ühendamist nii paljude erinevate tegutsejatega kui võimalik. nii palju minu poolt. ja nüüd see USA-Aasia telg väga oluline. siin tuleb arvestada samuti koorma jagamist, mida ma võin öelda ameeriklaste vaatevinklist. ma ju elan seal ja töötan praegu seal, on see, et äh, meie Ühendriikide partnerid NATO-s on seadnud väga suuri lootusi Euroopa riikidele selleks, et äh, nad äh, oleksid pigem julgeolekupakkujad kui julgeoleku tarbijad ja väga suured ootused, mida loot-, on sellele, et liikmesriigid näitaksid üles oma tahet ja huvi öö, äh, selle võime väljatöötamisel, tehes seda siis täielikus koostööd äh, Ühendriikidega, kuid äh, eesmärgiks on siis öö, saavutada see, et äh, tehakse läbipaistvalt koostööd NATO-s, aga see on suur tahe eh, NATO poolt, eh, ma räägin sellest iga nädal ja kuulen seda, et eh, nüüd on aeg tegutseda Euroopa riikidel, nendel on uks avatud ja võib-olla peaks ülemkogu selle võimaluse, sellest võimalusest kinni haarama ja saatma väga selge sõnumi välja ameeriklastele ka seda, selles perspektiivis. suur tänu, härra kindral! ma tahaksin siin äh, tervitada meie Hollandi kolleegi, kes äh, on tulnud meile külla Hollandi parlamendi teise koja kaitsekomisjoni delegatsiooni nimel. nagu te näete, debatt meil alles käib, tere tulemast. Äh, aru-, peame arutelusid proua Arnuga, keda ilmselt te tunnete ja kindral pa-, Palomerosega, kes on NATO arenduse kõrgem ülemjuhataja, me oleme rääkinud sõjalisest võimest ja selle arendamist on ülemkogus, mis järgmise aasta lõpus tuleb, teemaks. Andrew on palunud sõna, aga mul endal oleks ka veel kaks küsimust, Andrew kõigepealt. jah, üks väike küsimus äh, selles osas, mis puudutab valget raamatut proua Arnu ütles, et oleks mõistlik, kui äh, oleks äh, suhtlust rohkem siseriiklike äh, kaitsepoliitika strateegiad ülevaatamisprotsesside vahel. ja sellega ma olen nõus. aga kas seda võiks tagant tõugata natukene see, kui pandaks kokku ühtne äh, selline vorm või suunis äh, sellele, milline võiks välja näha kaitsepoliitika revisjon, selleks et kõik äh, ministeeriumid tegeleksid sama asjaga ja vaataks üle samu asju samamoodi vastavalt ühtsele metodoloogiale. ja võib-olla võiks see revisjon kõik toimuda ühel ajal liikmesriigiti. jah, mul on kaks küsimust. üks puudutab rohkem võib-olla proua Arnuud, täpsemalt siis küsimus VKE-de kohta. Te rääkisite sellest ka oma sissejuhatuses millisena te näete võimalust toetada VKE-sid Euroopa kaitsesektoris ja menetluslikust poolest? Euroopa Kaitseagentuuri tegevus äh, selleks, et toetada investeeringuid VKE-des kuidas see praegu välja näeb, kas äh, VKE-d võivad teie poole pöörduda või peavad seda tegema läbi liikmesriikide, kuidas suhted teil on, nagu ma aru, loomulikult tegemist on uue ähm, koostöö aspektiga, aga siiski paljutõotavaga. ja teine poliitiline küsimus, kuidas äh, tagada optimeeritud kaitse ja ka panustamise ja jagamise puhul, äh, arvestades seda, et eelarved on tõesti tugeva surve all kuidas äh, tagada see, et mõned liikmesriigid ei ütle lahti sellest äh, koostööst, äh, ma nimetan neid nii-öelda väikesteks riikideks mitte ainult nende suuruse pärast, vaid sellepärast, kui palju nad tahaksid investeerida. kas te ei arva, et vaatamata sellele optimeeritud kaitsele, vaatamata sellele panustamisele ja jagamisele, Äh, võib äh, tekkida selline olukord, et mõned liikmesriigid jätkavad seda koostööd ja siis on terve rida liikmesriike, kes ütlevad sellest lahti, eemalduvad lõplikult ja kes ei taha enam sugugi integreer-, integreeruda nendesse programmidesse, mitte ka ühisprogrammidesse, aga kas see on tõeline oht äh, või on see ähm, ainult teoreetiline oht? kas ei ole äh, mitte asi, mis äh, NATO ja Euroopa Liidu homogeensust äh, õõnestab. suur tänu um,. Thank you, perhaps to begin with uh, Mr. suur tänu, ma alustan härra Tafi mõttest ma arvan tõesti, et peaks nii palju kui võimalik äh, nende valge, kaitsestrateegiate revisjonide puhul ajakavasid ühtlustama, sellepärast et praegune olukord selline, kus mõned alles alustavad seda, teised on juba te tegemas lõppjäreldusi ja ma arvan, et äh, konvergentsist oleks äh, selles osas palju kasu. me teamegi, et see on muidugi raske, see on kõik seotud ka poliitiliste kalendritega, nii nagu ka investeerimisprojektide puhul, aga selge on see, et mida rohkem me suudaksime neid ajakavasid ühtsustada, seda kasulikum see oleks. nüüd ühtne juhis või suunis äh, nendele, ma arvan, et sellest oleks kasu kindlasti, aga samas äh, arvestades Prantsusmaa kogemust, äh, teie ühe liikmesriigi Äh, valge raamat sõltub ju sellest, äh, kus äh, sellel riigil on väed paigutatud, millistes missioonides nad osalevad, aga mm, ühtse, ühisosa võiks ka olla päris palju, see annaks liikmesriikidele võimaluse mm, võib-olla rohkem koostööd teha, näiteks sellised küsimused nagu mereväe roll, tsiviilküsimused, aga teistes küsimustes muidugi see koostöö ja ühtlustamine ei oleks võimalik nii et tõesti mõeldav on sellised, et mingisugused mingisugune kondikava oleks võimalik kokku panna, aga tuleb siis arvestada ka iga liikmesriigi erisustega. üks asi jäi mul mainimata, sellepärast et kindral Palomeros viitas sellel nimel, et äh, USA roll, meie kaitseagentuuri missioon on väga selge. me tahame igasugust toetust oma tegevusele, me oleme äärmiselt väike kaitseagentuur, arvestades, kui suur on meie eelarve, arvestades Ameerika standarditega, üldse, et nad on meist huvitatud, see on äh, juba iseenesest suur asi. liikmesriigid on palunud meil osaleda mitmepoolsetes äh, NATO kaitseplaneerimisoperatsioonidel liikmesriigid on saanud osaleda ja see näitab seda, et ameeriklased on meist huvitatud. nüüd õhust tankimine, nad tahaksid, et äh, meil see asi läheks korda, nad kavatsevad olla väga karmid, kui see nii ei lähe. Chicagos lepiti see kokku ja nad kindlasti tahavad tulemusi näha ülemkogul. Nad toetavad meid, aga kui me nende ootusi ei täida, siis see ilmselt meie jaoks väga positiivne ei ole ja Pentagon ise ka on öelnud, oleks nendel veelgi raskem äh, eelarvet säilitada üleatlandiseks koostööks, kui meie ei näita tulemusi ja soovi. VKE-d. me oleme täiesti veendunud, et tegemist on äärmiselt olulise osaga meie äh, tehnoloogia ja tööstuse mm, valdkonnas kõik äh, liikmesriigid peaksid kokku leppima selles, mida me saame teha kaitsevaldkonnas selleks, et toetada VKE-sid, me oleme teinud e- ettepaneku liikmesriikidele töötada välja VKE-de e, alane tegevuskava, paljud vaatavad, et mida nad te saavad teha koduriigis ja mida saab teha Euroopa Liidu tasandil, on terve rida tegevusi, mille kohta on tehtud ettepanekuid ja mis paljudel juhtudel on siis lihtsalt ähm, ettepanekut, äh, see ei saa olla mingi kohustus, äh, ähm, on lihtsalt üritatud lihtsustada seda, kuidas äh, VKE-d saaksid erinevates kaitsealastes ettevõtmistes osaleda. meie komisjoni kolleegidel on ka väga suur kogemus VKE-de toetamisega, ma arvan, et lihtsam on siis, kui keskendutakse ähm, kindlatele tegevustele me oleme välja pakkunud siis äh, mehitamata lennukid, eriti väiksed droonid äh, ja küberkaitse, sest need on need valdkonnad, kus VKE-d äh, või e, on väga heal, heade kogemustega, kus nad võivad tõesti jagada oma kogemusi. ning me lihtsalt võime välja näidata, näidata ära, millised on need valdkonnad, nagu näiteks väiksed mehitamata lennukid ja küberkaitse, kus VKE-sid saaks toetada, kus neist oleks kasu. ja menetlused, tavaliselt on meil sidemed erinevate ühingutega, vaja on ähm, tagada see, et äh, need tööstusettevõtted äh, äh, ka oma initsiatiivi võtaks, et ähm, me näeme oma partneritena VKE-de eh, ühendusi liikmesriikide tasandil ja neid, mis ühendavad erinevate liikmesriikide VKE-sid, nii et me kasutame ära kõiki võimalusi. kui ma näiteks äh, käin mõnel messil, ükskõik kas Berliinis, Londonis, Pariisis, siis äh, ka siis, kui tegemist on äh, väiksemate üritustega, siis äh, me tihtipeale kohtume messidel VKE-del selleks, et nendega koostööd teha. ja täpsemalt rääkides siis äh, struktuurifondide raames äh, üritame me aidata äh, on seda, et meie partnerid saaksid paremini ära kasutada struktuurifondide vahendeid, me oleme rahastanud uuringut äh, selleks, et tuvastada, millised on kriteeriumid, äh, menetlused, me oleme koostanud, äh, me oleme korraldanud töörühmi, töö, töötubasid selleks, et VKE-sid toetada ning me üritame saavutada seda, et VKE-d saaksid paremini ära kasutada struktuurifondide raha, vahendeid ning näiteks äh, arutame äh, ka komisjoniga selliseid projekte nagu näiteks COSME, nii et komisjonil on oma äh, inimesed, kes tegelevad VKE-de küsimustega, vaja on tegutseda käsikäes ettevõtetega, vaja on kaasata VKE-sid selleks, et anda neile rohkem infot võimaluste kohta VKE-dele ei meeldi, kui räägitakse kaitsevaldkonnast, neile meeldib julgeoleku ja kaitsevaldkonna termin rohkem, sellepärast et nende tegevus on laiem. mis puudutab väikeseid riike ja ähm, poliitikast lahtiütlemisest, siis mulle tundub, et äh, väikeriigid äh, mängivad täiesti kaasa ma rääkisin sellest juba varem, kui juttu oli erinevatest meetmetest, siis Euroopa Kaitseagentuuri raames need riigid, kes tihti juhtrolli enda peale võtavad, on väike, just väike ja keskmise suurusega riigid. Nad, neil on juba kogemusi, nad teavad, kui oluline see on. nii et ma arvan, et mis puudutab os-, erinevates äh, valdkondades osalemist äh, osalevad väikesed äh, riigid väga palju. Äh, probleem on pigem suuremate riikide osalemisega ning ma arvan, et suured riigid peavad mängima teatavat katalüsaatori rolli ja kindlasti on seda võimalik parandada ning esitati küsimusi ka eelarve kohta. on väikeriike, kes suurendavad oma kaitse-eelarvet loomulikult tegemist on suhteliselt väikeste summadega, Ehm, aga tuleb seda arengut näha ning ma näen, et on äh, siin positiivseid arenguid mõningate väikeriikide osas. ma arvan, et neid on vaja aidata, vaja on näidata, et nad, et äh, nad saavad ise kasu äh, julgeoleku osas, vaja on võtta tõsiselt nende vaja on tõsiselt võtta kõigi julgeolekualaseid muresid ähm, tõsiselt, mitte ainult suurte riikide ning vaja on ähm, erinevaid valdkondi arendada, vaja on see, et nad, vaja on näidata, et nad saavad kasu ka näiteks koolitusest, nii et ma olen pigem just väikestelt ja ja keskmise suurusega ettevõtetelt väikestelt ja keskmise suurusega riikidelt kuulnud, et meil on tõesti vaja ühist julgeoleku- ja kaitsepoliitikat, meil on vaja näidata, et meil on vaja ühist munustamist ja jagamist ja et ainult äh, äh, ühine julgeoleku- ja kaitsepoliitika ähm, võimaldab meil kaitse-eelarve osa kaitsta mõningates liikmesriikides. Äh, riikides on väga erinevaid suhtumisi, väga erinevaid suhtumisi neutraliteedipoliitikasse, nii et ühine julgeoleku ja kaitsepoliitika, mis tõesti toimib, on äärmiselt oluline element selleks, et mõningad väikesed äh, riigid äh, suudaksid näidata, et äh, julgeoleku ja kaitse e-, eelarve on tõesti legiti-, et sellel on oma legitiimsus. Not disagreeing, but tahaksin siin öelda, et ma ei ole küll eriarvamusel proua Arnuga, kuid paljudes riikides, kus ma olen käinud, NATO eesmärgid on kõige tähtsamad kaitse-eelarve puhul, see võib küll muutuda, aga praegusel hetkel nende riikide pühendumus NATO eesmärkidesse tuleb väga selgelt välja. kuid äh, neid eesmärke on, peaks koordineerima ja neid saab koordineerida. see protsess käib, nii et äh, meil on tõesti ühine visioon tuleviku kohta ja NATO kaitseplaneerimise alased kohtumised on äh, väga hea näide selle kohta, kõigepealt toimuvad mitmetasandilised äh, arutelud ja siis me saame sellise tasu, tasakaaluka visiooni, et mis on võimalik, mida saab teha, kui palju iga riik on võimalik panus, võimeline panustama ja lõppude lõpuks äh, tullakse välja visiooniga, mida muide homme esitatakse ka kaitseministritele. Need väiksemad riigid. meil on suurepäraseid näiteid koostöö kohta. üks riik, äh, mida, üks projekt, mida ma väga hästi tean, on äh, õhukaitse Balti riikides. seda teostatakse NATO raames roteeruvalt ja Balti riikidel ei tulnud investeerida öö, oma kaitselennukitesse, vaid öö, nad on välja töötanud oma juhtimisvõimekuse, nii et nad on võimelised oma õhuruumi kontrollima, kasutades NATO lennukeid nii et tegemist on tõesti suurepärase näitega aruka kaitse kohta ja seda juba enne seda, kui mõiste arukas kaitse välja töötati ja kui ma käin nendes riikides, siis ma näen seda tahet äh, minna veelgi kaugemale ja meil tuleb paika panna ka ühised äh, huvid, kui see on ka väga tähtis, kui need riigid soovivad seda teha, sest nad tunnevad, see on nende huvides, nad soovivad koostööd teha, siis nad teevad ka seda see ei ole lihtne, selleks on vaja aega ja kannatust. Ähm, tegemist on raske õppimisprotsessiga, meil on olnud väga palju probleeme, juriidilisi probleeme, mille lahendamine ei ole lihtne, aga tegemist on tõesti võimaliku teega ja mida rohkem spetsialiseerutakse selleks, et võimekust suurendada, selle asemel, et seda vähendada, siis isegi need riigid, mis kaotavad oma võimekuse, sest nad ei ole võimelised teatud hetkel toetama, äh, pöörduvad ka rohkem selle nutika lähenemise poole, spetsialiseerumise poole, mida on võimalik teha ka piirkondliku gruppide loomise kaudu. see on praegusel hetkel kõige Äh, toimivam, kuid on ka ühendusi teiste riikidega, mis on võib-olla defineerinud oma eesmärgid ja perspektiivi. tulevikus ma arvan, et me näeme sellealast koostööd üha rohkem ja ma oleksin üllatunud, kui äh, ei tuleks teateid tulevikus, sel-, lähitulevikus selle kohta, et neid programme arendatakse edasi. härra Van Dalen, kas teie soovite midagi lisada? I would like to say that tahaksin öelda, et kui soovitakse panustada ja jagada, siis peab olema ka midagi, mida panustada ja jagada. kõik kärbivad eelarveid, USA kärbib väga palju ja ka Euroopa Liidu riigid äh, kärbivad palju, nii et kui tõesti soovitakse panustada ja jagada, siis me peaksime Euroopa Liidus ütlema, et kas me soovime investeerida kas tarkvarasse või raudvarasse ja see on väga tähtis otsus ja kas me soovime ülesandeid jagada üleilmsel tasandil, mida teeb USA, mida teeb Euroopa Liit. kõige hullem on, kui me ütleme, et eh, ühte ülesannet teeb kas USA, Prantsusmaa või Ühendkuningriik ja kui siis tuleb hakata rahu tagama, siis lähevad need küsimused raskeks. ja selle taga on jällegi see tarkvara ja raudvara küsimus, nii et kas see ei ole tegelikult meie probleemiks? Just if I understand kui nüüd sain õigesti aru, siis ma olen teiega sajaprotsendiliselt nõus. USA signaal on see, et nad on, aitavad meid äh, nendes küsimustes, mida me pole võimelised ise tegema ja see puudutabki just seda raudvara. ja me peame võib-olla teatud küsimusi lahendama suuremate liikmesriikidega äh, Ehm, nende riikidega, kus strateegilised võimalused on suuremad, mida väiksemad riigid ei saa endale lubada. aga kui üks liikmesriik soovib teha seda üksi, ehm, miks mitte näiteks USA ehm, maksab ju kaheksakümne protsendi eest ja nad on tihti katalüsaatoriks teatud projektides aga ma olen teiega täiesti nõus, me peaksime kokku leppima, et meie jõudu on ka vaja ja sain aru, et Euroopa Liidu ja NATO joon ei ole siin väga selge, sellepärast et USA tihti ütleb, et raudvara pole tihti mitte mingi vara. mina olen täiesti veendunud, et meil on vaja Euroopa Liidu jaoks ka tõesti seda raudvara tarkvara kõrval. kas ma võiksin teha ettepaneku, ütleb härra kindral, et Euroopa Liit on võib-olla kõige paremini sobiv organisatsioon selleks, et äh, pakkuda just seda segu raud- ja tarkvarast ja mõlemat on vaja just selles keskkonnas, kus me praegu elame ja tegutseme. nii et ähm, tegemist on tõesti väga tähtsa küsimusega tuleviku jaoks, et me peame leidma selle tasakaaluka sagu, segu sellest, mida me saame endale lubada ja mis meil on juba olemas ja seda kahe võimu vahel jagama. ma arvan, et me ei saa siin täpselt neid piire tõmmata, et raud ja tarkvara vahel on teatud öö, äh, äh, sündmused, mis toovad äh, erinevate varade vajalikkuse väga selgelt välja aitäh ja lõpetame ära meie koosoleku esimese osa. suur tänu, härra kindral, et te siia tulite. see oli meie esimene kohtumine, kindlasti järgnevad sellele teised kohtumised, kui teie päevakava lubab, siis siis on meie uksed lahti ning äh, proua Arnoux on äh, juba tihtipeale meil käinud, ma ei peagi täpsustama, et äh, ta on alati oodatud ning kahe tuhande neljateistkümnenda aasta algus on hea ajahetk selleks, et näha ka konkreetseid tulemusi. detsembris toimub ülemkogu, mis äh, loodetavasti annab meile kõigile väga palju optimismi ja parlament äh, mängib äh, selles ühise julgeoleku kaitsepoliitika akti-, aktiivsemaks kujundamises olulist rolli, nii et aitäh tulemast, aitäh kolleegidele arutelu eest ja nüüd me tervitame oma Hollandi kolleege, teeme väga väikse pausi selleks, et et jätta hüvasti oma külalistega ja panna paika järgmise osa äh, puhul äh, logistika. lugupeetud kolleegid. jätkame ühest küljest väga mitteametlikult oma koosolekut. nii et äh, ütlen tere tulemast äh, meie Hollandi kolleegidele Hollandi esindajate kojast kindlasti oleks huvitavam see, kui teie räägiks meile teie parlamendis toimuvast, millised on teie kaitsevaldkonna prioriteedid. ma mõne sõnaga räägin meie allkomisjoni tööst, mis Euroopa Parlamendis on allkomisjon, välisasjade komisjoni allkomisjon ja väliskomisjoni esimees Elmar Brokk võib-olla mõningase hilinemisega jõuab ka meie koosolekule. allkomisjoni mandaadiks on eelkõige siis parlamentaarse kontrolli teostamine. tegemist on Euroopa Liidu operatsioonide ja missioonide üle parlamentaarse kontrolli teostamisega. tege-, nii et äh, Äh, liikmed, kes siin praegu kohal on, härra Pašku, härra van Dalen, keda te hästi tunnete ja härra Tahv äh, ja, ja mina ise käime siis äh, regulaarselt Euroopa Liidu missioonide või operatsioonide toimumiskohtades, ükskõik kas tegemist on näiteks mm, näiteks merekaitsega või siis Kosovoga või, või Gruusiaga, nii et äh, nende missioonide ja äh, operatsioonide üle parlamentaarse kontrolli teostamine on siis meie esmane ülesanne, ehm, siis äh, on siin tegemist ka aruteludega, millega tavaliselt ei kaasne otsused, äh, aga meil on er,, toimuvad erinevad arutelud, mis oluliste teemade üle, mis puudutavad näiteks Euroopa Liidu võimet ja praegu sel aastal, võttes arvesse eh, detsembrikuist ülemkogu, siis üritame mõningaid ettepanekuid välja töötada. Eh, see allkomisjon igal aastal koostab eh, sügisel ka raporti üldise julgeoleku, ühise julgeoleku ja kaitsepoliitika olukorra kohta. tegemist on siis äh, missioonide üle aruandmisega, aga me teeme ka ettepanekuid, kuidas pa-, kuidas parandada ühist julgeoleku- ja kaitsepoliitikat. väliskomisjoni juures äh, teeme me tööd ka eelarve küsimustega, sellepärast et äh, ühise julgeoleku ja kaitsepoliitika eelarve on äh, eelarve, mille koostamisse on parlament kaasatud kaasotsustamise äh, menetluse raames ning äh, tsiviilmissioonid, äh, mida ühise julgeoleku ja kaitsepoliitika osas tehakse, nende puhul on nõutav ka Euroopa Parlamendi nõusolek ning mis puudutab siis meie riikide parlamentide saadikutega toimuvaid arutelusid ma siin ütlen seda nüüd prantslasena, sest ma ei tea nüüd, kuidas Hollandis asjad on, aga me oleme näinud seda, et meie kolleegid liikmesriikides ei ole teadlikud äh, nendest tsiviil- ja äh, sõjaväelistest missioonidest, mida viiakse läbi ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika raames ning äh, nad ei tea seda, et tsiviilmissioonide eelarve on Euroopa Liidu eelarve osa, aga sõjaväeliste missioonide eelarve raha tuleb liikmesriikidelt, nii et see on asi, mille ja tsiviilmissioonide eelarve üle kontrolli teostamine on siis üks meie õigusi, mida tihti, millest tihtipeale ei ole teadlikud meie öö, äh, saad-, meie kolleegid koduriikides. nii et öö, äh, me ei Eh, kohati eriti just Briti eh, parlamendisaadikud eh, väga palju kritiseerivad meie tegevust, aga nad ei ole tegelikult teadlikud sellest, mida me teeme. meil on ka kolmkümmend kaks liiget. Ehm, meil on suhteliselt vähe, vähe siin tihtipeale kohal koosolekutel, aga sellepärast, et meie kolleegidel on tihtipeale väga palju muid ülesandeid, aga meil on äh, kolleege, kes äh, väga palju on meie komisjonis tegutsenud, äh, kohati on nad oma riikide parlamentides kaitseküsimustega tegelenud ja härra Paško näiteks on äh, olnud kaitseminister äh, Rumeenias, ta oli Rumeenia kaitseminister siis, kui Rumeenia ühines NATO-ga, nii et meil on kohati äh, väga pikaajaliste kogemustega kolleege ning hoolimata sellest, et meie, meil on vähe e-, õigusi, on meil siiski väga palju oskusteavet siin Merci, merci, euh, monsieur Danjean, merci pour. aitäh äh,, härra Pembroke ähm,. ma tänan vastuvõtu eest ja jätkan inglise keele um,. Ähm, well... suur tänu nende soojade tervitussõnade eest äh,. äh Hollandi äh, kaitsekomisjon on täna visiidil Brüsselis ja me üritame teha kõik, mida võimalik Brüsselis, meil ei ole mitte ainult kahepoolsed suhted Belgiaga, meil on paar kaitseprojekti, mida me viime läbi koos oma Belgia naabritega. me käisime ka, muide me alustasime äh, täna hommikul härra Pierre Mooga, kes on välisteenistuses. ja nii, et oli täiesti loomulik, et me lõpetame oma päeva parlamendis, mis pole, mis on küll viimane, aga küll mitte vähem tähtsam ja Andrew Duff ähm, on siin kohal ja tema on olnud ka nii riikliku parlamendi liige kui ka Euroopa Parlamendi liige ja saab aru, mida ma mõtlen. mul on siin kaks liiget samast parteist nagu härra Van Balen, härra Paik ja proua äh, Bergmo Steindam, siis proua Eising, kes on väliskomisjoni esimees, tema on äh, äh, ka ühest koalitsiooniparteist, Tööparteist ja proua Hatši liberaalide hulgast. kahjuks tuleb tal minna järgmise viie või kümne minuti pärast ära, aga ta üritab olla siin nii kaua kui võimalik. tegemist on väga tähtsa ajahetkega enne ülemkogu kohtumist detsembrikuus ja kõik meie parlamendid, kõik äh, riigid on, neil on ühine eesmärk, kuidas parandada meie koostööd. vahel öeldakse, et ainus ühine küsimus, mille üle me saame aru pidada, on see, et me kõik kannatame kärpemeetmete all, mida võetakse vastu meie koduriikides. see, need kärpemeetmed mõjutavad ka kaitse-eelarvet Need kärpemeetmed on kohe kindlasti üks põhjusi, miks suurendada koostööd. ja me tahaksime teiega paar sõna vahetada selle üle, kuidas Euroopa Parlament näeb neid küsimusi. me teame, et panustamise ja jagamise osas Euroopa Parlament on tõesti üks äh, eesrindlikumaid äh, parlamente siis suveräänsuse küsimus, see on alati Euroopa koostöös ähm, küsimuseks, eriti aga kaitsevaldkonnas, sada kaheksakümmend miljardit eurot, mida me Euroopa Liidus kulutame, nendega peaks olema võimalik ähm, ähm, koostööd äh, parandada. ma ei hakka siin tegema mingeid poliitilisi avaldusi meil on äh, küllalt äh, inimesi, kes võivad seda teha ja tulla Brüsselisse, meie tahaksime teiega rääkida paarist valdkonnast, mis on tähtsad, mõeldes äh, tulevasele ülemkogule. Äh, aitäh, ähm, meie juurde on jõudnud ka Elmar Brokk, väliskomisjoni esimees. tere tulemast, Elmar, härra Brokk, tore on jah, sind jälle näha kas sa soovid midagi öelda, küsib härra Donjon. härra Brock. aitäh, kas ma räägin nüüd inglise või saksa keelt? jah, jah. Damit man, äh, so versteht man mich schon nicht und wenn es in Französisch ist, schon gar nicht. freue mich, dass Sie hier sind. mul on väga hea meel, äh, et te olete siin ning äh, valmistades ette detsembri ülemkogu, äh, loodan ma, et meil õnnestub äh, tihendada sidemeid Euroopa Parlamendi ja liikmesriikide parlamentide vahel, pidada rohkem aruselusid, arutelusid selleks, et me saaksime detsembris siis teada, et kuidas meie töö edasi läheb. Teil on kindlasti, me peame kindlasti kaasama kogemustega inimesi, me peame tegelema poliitilise tahte küsimustega. kui ma näiteks mõtlen esmaspäevase välisministrite kohtumise peale ja ähm, relvast, relvastuseksperdi, äh, e-, ekspordi küsimustele, et äh, tegemist on põhimõtteliselt äh, vetoga prantslastelt ja brittidelt ja ja kui on juttu sellest, et nüüd võiks äh, äh, tarnida ka sõjalennukeid Süüriale, siis äh, põhimõtteliselt ei ole sel mingit positiivset mõju rahuprotsessile, nii et me peame vaatama, kuidas me koos tegutseda saaksime selleks, et meie häält kuulda võetaks kui tegemist on väga suurte erimeelsustega olulistes küsimustes ja et me saaksime mõjutada ka seda, mis toimub liikmesriikides, sest äh, Euroopa mõju ju seisneb äh, meie riikide äh, summa mõjus, mitte üksikele, üksikute elementide mõjus. ja ka minu koduriigis Saksamaal on väga omapäraseid mõtteid seoses lahingrühmadega ja sellega, kuidas äh, neid edendada, kuidas neid rahastada ning ka sellega seoses, kuidas me saaksime teha koostööd varustamise küsimustes. viimastel päevadel oleme näinud arenguid, mis on seotud näiteks äh, Saksamaa varustuse ametiga, kus äh, on äh, ametnikud, kes soovivad jääda oma kohtadele, kes ei soovi, äh, et, äh, et asjad toimuks Euroopa tasandil ning ma arvan, et selliseid äh, kivistunud struktuure peame üritama lõhkuda. ma olen veendunud, et paljudes valdkondades õnnestub meil töö paremini jagamisega ähm, ja küsimustes, mis on seotud ähm, Ähm, varustuse hankimisega, et nendes küsimustes on väga olulised äh, liikmesriikide parlamentide arvamused, see käib ka eelarve küsimuste kohta, kui vaadata näiteks äh, varustuse ostmise kulusid äh, ja muid küsimusi, siis väga huvitav oleks kuulda Hollandi poolelt, et kuidas on lugu kahepoolsete ja mitmepoolsete äh, rühmadega. ma olen ise pärit äh, Münsterist ja äh, meil on tihe koostöö Hollandi armeega, vahelduva juhtimisega, see on suurepärane mõte, aga seal on ka nõrku kohti, mida oleks vaja parandada. ja sakslastel on suuri probleeme parlamendi reservatsiooniga e, par- ja tege-, vaja on vaadata, kuidas äh, parlamendi ähm, reservatsioon ei takistaks meil ühist tööd teha, vaja on kaasata selles küsimuses teie äh, kogemusi, sellepärast et Eurokooriga seoses on meil täpselt samad äh, probleemid, meil on samad probleemid Poola, Taani ja teiste riikidega koostööd tehes nii et tegemist on selliste kahepoolsete ja mitmepoolsete projektidega seotud probleemidega, aga me peaksime tegelema nendega seos-, tulevikus ja seetõttu on mul väga hea meel, et äh, tänane kohtumine võimalikuks sai. Elmar äh.. suur tänu, Elmar. Ivan Pašku soovis kõigepealt sõna. palun. suur tänu ja jätkan samast kohast kui me räägime äh, panustamisest ja jagamisest ehk teisisõnu meie varade ühtsesse patta panemisest, äh, siis äh, peavad kaks riiki olema nõus sellega, et neid varasid kasutatakse ja see tähendab seda, et kaks parlamenti peavad jah ütlema ja ma arvan, seega ka kahepoolse koostöö, kolmepoolse koostöö parandamine oleneb siis sellest, kui paljud äh, ühtsesse patta panevad oma varad, tuleb teha ära parlamentide tasandil, kui me mõtleme näiteks äh, ründeüksustele, nende kasutamisele ja selles osaleb kolm riiki näiteks, siis kõigi kolme riigi parlamendid peavad sellele ütlema jah ja mulle tundub, et me peaksime sellele rohkem tähelepanu pöörama. lisaks äh, siis sellele, millised suhted on Euroopa Parlamendi ja siseriiklike parlamentide vahel, pöörama tähelepanu ka selline, milline on liikmesriikide vaheliste, vahelised suhted parlamentide vahel panustamise ja jagamise puhul peab see koostöö olema tõhusam, mis te arvate sellest? kas äh, teil on belglastega näiteks paremad äh, koostöökanalid paigas äh, kui teiste liikmesriikide parlamentidega, kellega teil ei ole ühtset panustamise ja jagamise süsteemi? Andrew Duff. jah. kõigepealt ma tahan öelda, kui positiivne see on, et te olete meile visiidile külla tulnud. ma arvan, et meil peaks olema palju rohkem dialoogi kaitsekomisjonide vahel kõikides parlamentides ja ma arvan, et äh, tänane kohtumine on väga hea näide. ma ka vabandan selle pärast, et äh, kell seitseteist viiskümmend kaheksa ma pean lahkuma. aga tahtsin küsida siiski veel Süüria kriisi kohta ja nõukogu äh, otsus loobuda relvaembargost mida ütleb teie kaubanduskoda selle, mida ütles äh, teine koja selle peale, ka-, koda selle peale, kas teie kõrgeajaline äh, kaitseminister rääkis selle asja teiega läbi? ja mida te kavatsete teha nüüd, kus see otsus on langetatud? mida kavatsete ette võtta selleks, et olla kursis edasiste arengutega selles vallas? suur tänu! suur tänu, härra esimees! kui lubate, siis ma annan vastamisvõimaluse ka teistele delegatsiooni liikmetele ja Andrew Duffy küsimusele Süüria kriisi kohta vastan ise. Elmar Brock vihjas koostööle Saksamaaga ja äh, Saksamaa menetluskorraga parlamentides, parlamendis. meil on põhimõtteliselt paigas enam-vähem samasugune süsteem. Äh, proua Ässink, äh, kes on selle asjaga, selle asja juba paar korda läbi teinud, vastaks võib-olla sellele küsimusele ja proua Essing võib-olla võiks paari sõnaga rääkida ka vastastikuse mõistmise kokkuleppest, mille me hiljuti ähm, sõlmisime ja, ja siis veel meie Türgi vägede siirdamisest. ja härra Fäif äh, võib-olla peaks äh, ütlema midagi ka varade koondamisest, äh, mis on siis see põhimõte, mis on põhimõtteliselt seesama panustamine ja jagamine. sellest me rääkisime ka täna hommikul ja võib-olla Belgia näide selle kohta, võib-olla proua Berkiks vastab sellele küsimusele. kas sobib nii, kui te olete nõus? proua Essing. suur tänu suur tänu küllakutse eest ja väga hea meel on kohtuda härra Van Baleniga, keda meie parla-, kes on meie parlamendis tuntud mees juba aastaid olnud, härra Van Balen ikka veel on saalis, jah, ma loodan. me oleme äh, härra Van Baleni üle väga uhked, äh, nagu kõikide oma parlamendisaadikute üle Euroopa Parlamendis, aga üritan vastata siis teie küsimustele koostöö Belgia parlamendiga. menetlused, neid me nimetame kohtumisest missioonini, selleks läheb alati tohutult aega ja kõik sõltub äh, meie põhiseadusest. ja praegu on olukord selline, et parlamenti peab valitsus teavitama omapoolsetest sammudest, aga nad ei vaja parlamendilt heakskiitu ja selles mõttes on asi Saksamaal hoopis teistsugune. sellel on ajaloolised põhjused Teil on väga kaua selle üle arutelud käinud parlamendis ja teie põhiseadus on teistsugune ja rääkisime sellest ka täna oma Belgia kolleegidega väga intensiivselt. ja meie esimees tegi väga hea ettepaneku, et miks mitte vähemalt osade riikidega välja selgitada, et mis on missioonide puhul menetlus, menetluskorrad, sest et nende osas otsustamine võtab tohutult aega Hollandis on üksteist erakonda parlamendis, üksteist. see ei tee olukorda lihtsamaks. see kõik tähendab seda, et enne kui me millegi osas otsustame, läheb väga kaua aega. Belgias on see asi hoopis teistmoodi, Liibüa osas nad äh, otsustasid väga kiiresti, kaks kolmandikku kuulub koalitsiooni parlamendist ja olud on hoopis teistsugused. ja härra Brock äh, ja härra Pašku, teie küsimustele vastates minu meelest kõige olulisemad on need dialoogid, millest te rääkisite liikmesriikide parlamentide vahel ja sellega me täna ka algust teeme. Belgia partnerit, partneritega kohtume juba oktoobris, kuigi võib-olla ka varem, sellepärast et detsembrikuine ülemkogu on meie kõigi jaoks väga oluline. see tähendab seda, et äh, me peame küll oma parlamendi poolt avaldusi tegema, aga ka ühisavaldusi teistega sellepärast et täna räägiti siin väga palju sellest panustamisest ja jagamisest ja optimeeritud kaitsest teie eelmise päevaarvupunkti all, ka meie tegeleme sellega. me oleme sellest juba väga palju kuulnud ja, aga nüüd tuleks samme edasi astuda ka koostöös Euroopa Kaitseagentuuriga. Öelda oleks palju, aga jätan nüüd sõnaõiguse teistele. võib-olla kahepoolne kokkulepe Saksamaaga, te teate sellest võib-olla, härra Brock, isegi eelmisel teisipäeval meie kaitseminister kirjutas äh, esialgse kirja ühisprojektideks Saksamaaga. Äh, Türgi siis allveelaevad, siis Münsteri kokku koostöö, sellega te olete ka kursis, nii et me anname endast parima, astume samme e-, koos äh, edasi teiste riikidega, aga rohkem on veel kindlasti ära teha bilateraalsel kui ka Ähm, mitmepoolsel tasandil. suur tänu, härra esimees. hea meel teiega kohtuda, arutelusid on meil täna olnud juba üsna mitu. esimesest äh, Hollandi äh, Saksamaa ühiskorpus, korpusest oluline on see minu meelest, et Euroopa äh, võitlusüksuste elementi ei ole, rakkeüksuste elementi pole seni kunagi kasutatud. ja meie ütleme, et neid tuleks kasutada. või siis äh, lõpetada ära. probleem on meil suveräänsusega ja probleemiks on meile ka poliitilised küsimused ja nende keerukus. poliitiliste probleemide keerukus on järjest suurem sellises olukorras, kui järjest rohkem liikmesriike on instrumendi jagamisse kaasatud ja äh, näiteks sellel Saksamaa Hollandi korpusel, ühiskorpusel on ainult kaks osapoolt, äh, Saksamaa parlament peab langetama otsuse, Hollandi parlament peab langetama otsuse, aga sellega on ka kõik. ja ka loomulikult, kui osapooli oleks kakskümmend seitse, oleks olukord palju keerulisem. ja küsimus on see, et äh, milline on see tulevik üldse selliste korpuste puhul härra esimees äh, toetas Euroopa Liidu seda poliitikat, aga me peame vaatama, milline see tulevik välja näeb. meie jaoks on küsimusi selles osas üsna palju, aga me oleme ka oma arvamuse kujundanud. meie näeme Euroopas nende tulevikku pigem lahendajana neljas küsimuses. kõigepealt, kuidas neid raha, rahastatakse? kes äh, maksab selle eest? selle instrumendi kasutamise eest. kui neid kasutatakse eh, kõikide kahekümne seitsmes liikmesriigi huvides, siis kuidas eh, jagatakse kulud? teine oluline küsimus eh, siin on see, et mida äh, need äh, korpused üldse endast kujutavad, on nad ainult maa, maa, maaväed või mereväed või ka õhuväed. see on teine asi, millest tuleb rääkida. ja siis paindlikkus. kas on võimalik kasutada ka sellist äh, rakkerühmade siis osa, osa, mitte tervet pataljoni äh, pataljoni äh, siirata. küsimus on muidugi selles ja sellest ka räägib meie pa-, parlament, kas sellest piisab, aitäh. ma räägiksin viimast küsimusest, äh, meie kahepoolsed suhted äh, Belgiaga, võib-olla kolleeg äh, lisab selle, siia veel midagi. kui me räägime kaitsepoliitikast, äh, siis poliitikud peavad küsima endale küsimusi, et miks me midagi teeme ja mida me kavatseme teha. mina arvan poliitikuna, et meie sõjalised üksused on jõudnud juba aga küsimuse juurde, kuidas ja muudkui tegelevad juba ja väga paljud asjad on juba ette võetud. aga meie poliitikud ikka veel räägime, et kuidas see peaks välja nägema kuidas kõik need reeglid koondada, kuidas parlamentidena koostööd teha ja see on tegelikult märkimisväärne. minu meelest teistes valdkondades see nii ei ole. näide minu piirkonnast me teeme koostööd belglastega. ma olen siis piirialadelt pärit ja praegu on tõesti kõikides aspektides töö Äh, sujunud väga hästi. mul on naabrid näiteks, äh, kes on tulnud Belgiast, mereväelased, elama minu piirkonda ja samas ühed mu teised naabrid kolisid äh, kolm aastat tagasi Ostendesse sõjaväelased, mereväelased. nii et selline koostöö tegelikult tegelikkuses käib juba kõikidel tasanditel ja nad on lähenenud selle asjale väga pragmaatiliselt. vähem sõnu, rohkem villa ja meil on olnud väga palju läbirääkimisi, aga tegutsemine os-, tegutsemise osa on jäänud nagu toppama ja nagu äh, väliskomisjoni esimees ütles, et äh, me räägime sellest, äh, mida on tehtud ära liikmesriikides ja siis üritame neid kuidagi kokku tuua, aga see asi tegelikult juba tegelikkuses käib ja see on tore. jah, ma ütleksin, et just nimelt mereväe puhul on meil ühised vahendid ainult, vaid ka käsuliin on ühine belglastega, mis tähendab seda, et meie merekoostöö on võib-olla üks kõige lõimitumaid koostöö näiteid. Andrew Duff, suurepärane võimalus rääkida Süüriast. meie parlamendis ei ole mitte kaitseminister see, kes meid teavitab toimuva osas välisminister on see, kes äh, selle eest vastutab. me ei olnud sugugi rahul selle otsusega äh, ülemkogust. Äh, me ei ole nõus parlamendina mm, selle relvaembargost loobumise pärast, sellepärast et see tekitab minu meelest sellise väärt, väärastunud olukorra, kus me näeme, et venelased on langetanud selle väga õnnetu otsuse, on võtnud selle väga õnnetu otsuse ajendiks äh, tarnida veel rohkem relvi sinna piirkonda. seda olukorras, kus äh, Süüria delegatsioon juba andis oma nõuoleku, nõusoleku äh, tuua oma delegatsioon ka Genf kaks kohtumisele ja ma arvan, et äh, ei ole äh, nendel nüüd enam äh, erilist liikumisvõimalust. ei opositsioonil, kes praegu kokku on varisemas. ma arvan, et kindral Idris, kes Euroopa Parlamendis pidas alles mõnda aega tagasi väga liigutava kõne, pidi ka ütlema pärast seda relvaembargo aegumist seda, et ta ei ole enam kõikide rühmade üle äh, vastutav ja ta ei suuda nende üle kontrolli pidada ja see on muidugi äärmiselt äh, kahetsusväärne. nii et liiga vähe on ära tehtud ja liiga hilja. ärgem unustagem, et aasta tagasi Genfis äh, nähti ette lõppjäreldustes see, et võim läheb üle Assaadi käest ja sellega olid nõus ka venelased ja nüüd aasta hiljem äh, see äh, erinevate rühmituste segapudru, milleks on äh, kujunenud Süüria, Süürias ei räägita enam sellest, et üks või teine inimene on süürlane, vaid ta on kas šiia, sunni või salaviit. Ähm, ja me näeme, et, äh, et on juhtumas just see, mida me ei tahtnud näha nimelt Hezbollah võitlejad on kohal, Iraagis eh, ebakindel olukord, Jordaania, nii edasi, me võime ainult ennustada seda, mis juhtuma hakkab, kui pärast seda embargo de facto tühistamist. Ühendkuningriik ja Prantsusmaa nimelt ju küll on öelnud, et nad enne esimest august äh, relv, augustit relvi ei tarni sinna piirkonda, aga sellegipoolest see embargo on aegunud. Genf äh, kahe osas ma olen äärmiselt pessimistlik, ma arvan, et ei ole võimalik saavutada mitte mingisugust rahukokkulepet, kui äh, osapooled ähm, jätkuvalt arvavad, et võita on võimalik ainult sõjaliselt ja ma arvan, et äh, vaherahu ei ole tulemas. ja Euroopa Liit, äh, mis iganes äh, oli ka meie võimalus, selle me oleme käest lasknud. Andrew Duff lahkub. see on seisukoht, mida jagame ka meie, kuigi me ei ole ametlikku Äh, seisukohta võtnud selles küsimuses, kuid eelmise nädala arutelud Pierre Vimoga äh, näitasid seda ja Iiri minister olid ka kohal, et me arvame parlamendina, et ähm, otsus oli vale. nüüd äh, nende võitlusüksuste juurde tagasi tulla, sellest asjast oleme me rääkinud väga palju, igas oma iga-aastases aruandes me ütleme, et neid rühmi ei ole mitte kunagi kasutatud ja mõnikord jah, võetakse kontekstist välja meie sõnavõtud, sõimatakse meid äh, äh sõjarditeks, et me tahame, et kasutataks neid sõjaväelisi äh, välkreageerimisüksuseid. ei, äh, me ei ole sõjardid, aga me ütleme, et seda väga kasulikku meedet ei ole ära kasutatud, eriti kasulik siis konfliktipiirkondades me oleme nõudnud ka märksa suuremat paindlikkust nende lahingurühmade kasutamises aga minu meelest lahingugrupid on siin ainult õnnetuks näiteks. puude taga ei nähta praegu metsa, nimelt põhimõttelisem küsimus on hoopis olulisem, nimelt kas liikmesriikidel on poliitilist tahet ära kasutada ühtse poliitika alusel sõjaväelist vahendit. me nägime seda Liibüa puhul, me nägime seda Mali kriisi puhul et äh, on üsna suur vastuseis liikmesriikide poolt ja isegi mõned liikmesriigid on suisa äh, vaenulikud äh, nende lahingugrupp, selle suhtes olnud, selle mõtte kui sellise suhtes. kuigi tegemist on asjaga, mis on siis ju ometigi Euroopas ühiselt otsustatud ja meie oleme näinud seda, et äh, kõige olulisemaks äh, peetakse Euroopa Liidu puhul ainult äh, nii-öelda pehme jõu kasutamist äh, ja tsiviiloperatsioone. loomulikult Euroopa Liit on õnnega koos, et meil on ka selles osas väga ambitsioonikad poliitikad, aga see häirekell, mida me oma alakomisjonist anname, et äh, sõjaväeline pool, isegi kui tegemist on viimase võimalusega ja kui, isegi kui tegemist on suhteliselt väikeste üksustega, et neid ei tohiks eirata. Euroopa äh, Liit üsna tihti äh, tunneb uhkust ja uhkustab sellega, et meil on ühtne lähenemine, aga üsna tihti sellest ühtsest lähenemisest midagi ei tule. lahingugrupid on väga öö, oluline sümbol Nad ei ole muidugi ainult äh, ainus meede, aga ma tahaksin rõhutada seda, et lahingugruppide alasel arutelul räägime me hoopis olulisemast asjast, äh, poliitilisest tahtest, äh, aga ka Euroopa Liidu enda struktuuride tahtest ühiselt midagi ette võtta. Liibüa kriisi ajal olime me suhteliselt kriitilised selles suhtes, et ei olnud tehtud ennetavat tugevust, tegevust ja ei olnud ette valmistatud Euroopa struktuure. ja sama võiks öelda ka Mali kriisi puhul, me oli, mitu korda rõhutasime siin kojas, et eesmärgiks oli ju juba tükk aega see, et äh, Saheli piirkonnas tuleb äh, Äh, ilmalik poliitika ja äh, kaitsepoliitika panna käima ühte sammu, äh, aga see, sellest ei ole midagi tulnud ja see on meie institutsioonide süü ja meie tegemata jätmine. üsna tihti meie uus välisteenistus, kes on ju veel üsna noor institutsioon ja alles kogub tuure, ja Euroopa Komisjoni vahel, sellepärast et äh, komisjonil on väga palju pädevust jätkuvalt, äh, näiteks äh, eelarvepädevus, projektide rahastamine ja samas siis Euroopa välisteenistuse pädevuste vahel ei suudeta planeerida üheskoos, poliitiline tahe selleks justkui puudub ja see viib sellise arvamuseni, et Euroopa Liit on otsuse langetamise laua tagant puudu ja see on see kriitika, mis tabab meid regulaarselt ja see on täiesti õigustatud kriitika. me ei peaks äh, laskuma väga lihtsa kriitika ohvriks äh, mõnedest pealinnadest, kes süüdistavad igas asjas Euroopat äh, ja Brüsselit, aga vähemalt kaitsepoliitikas nad seda teha ei saa, sellepärast et nad on äh, Ehm, suveräänsed oma, suveräänsed oma kaitsepoliitika osas otsustamisel ja tundub, et nad ei tahagi sellest suveräänsusest ehm, loobuda ehm, ja see tähendab seda, et meil ei suuda erinevad instantsid omavahel koostööd teha selleks, et kiiremini ja tõhusamalt reageerida olukordadele. ja lõpetan sellega, et Jan Boškuga oli meil hiljuti võimalus Nigeerias käia, seal on Euroopa tsiviilmissioon kohal ja meid äh, jahmatas see, kui raske on logistiliselt, materiaalselt, äh, rahaliselt äh, taolise missiooni sinna saatmine ja see on absoluutselt selgelt oluline missioon, me teame, et Nigeeria on üks peamine ohver terroristidele Saheli piirkonnas ja ometigi on niivõrd keeruline selliseid, seda missiooni sinna saata ja missioonis osalejad elavad täiesti äh, vastuvõetamatutes tingimustes ja ometigi on see meie Lissaboni lepingu äh, järgne kohustus saata tsiviilmissioone. aga aastal kaks tuhat kolmteist äh, näevad need missioonid välja täpselt samasugused nagu aastal kaks tuhat kolm, kaks tuhat neli, kaks tuhat viis, kui saadeti esimesed missioonid ja see on vastuvõetamatu ja siin tuleb Brüsselis ka midagi ära teha ilma et äh, liikmesriigid kogu aeg poliitilise vastutuse koormat muidugi Brüsselile üle annaksid. Stefan Belen. Thank you, Mr Danchon um.... suur tänu, härra Danchon. mul on küsimus äh, Hollandi delegatsioonile ja see puudutab võimekust. kui ei ole võimekust, ei ole võimalik ka mitte midagi teha on, meil on Hollandis äh, suured arutelud ähm, Ehm, F kuueteistkümne üle, ma ei taha siin hakata riiklikke arutelusid kommenteerima, sest seda ma tean. aga kas äh, hollandlased kavatsevad seda lennukit äh,, mida nad äh, ostavad siis ka kasutama hakata, F kuueteistkümne puhul on võib-olla huvitav ära kuulatud, mida ütleb üks äh, sotsiaaldemokraat ja mida ütleb üks liberaal. suur tänu, härra Van Balen, selle väga erapooletu küsimuse ja erapooletu ettepaneku eest, et koalitsiooni mõlemad partnerid saaksid sõna. aga võib-olla tuleks siia lisada veel ka seda, et äh, hollandlased on juba otsustanud, et kui me saadame sõdureid teise riiki, siis me tahaksime ka sõltuda enda õhujõududest. võib-olla proua Eising ja Rafeik, kuna teie mõlemad olete F kuueteistkümne küsimustega tegelenud, saaksite seda ka kommenteerida. suur tänu. küsimus on selles kas me ostame F kuueteistkümne järglase? jah. ma ei hakka mainima, millise ähm, firma oma täpselt, äh, nagu härra Van Balen ütles, sellest ma ei räägi. härra Feik, mul on täpselt samasugune vastus. me ei kujuta endale ette Hollandi kaitseväga, väge ilma võitluslennukita hävitajata ja see on prioriteediks meie kaitseküsimustes. meil tuleb kõigepealt anda heakskiit kontseptsioonile, tuleb jalad maha panna ja Hollandi kaitsevägi ilma hävitajata ei ole mingi kaitsevägi, nii et me ostame F kuueteistkümnele järglase praegusel hetkel äh, meie vägi on äh, Afganistanis ja Bashir al-Sharifis äh, toetame me ka koalitsioonivägesid. kas ma võin nüüd pärast seda väikest mõtteavaldust küsida, et milline on teie arvamus või kuidas Hollandi parlamendis tajutakse Euroopa Liidu sõjalisi ja tsiviilmissioone. kas äh, neid äh, jälgitakse tähelepanelikult? ma pean ütlema, et ma tean äh, riikide parlamente, kes ähm, eriti ei jälgi Euroopa Liidu missioone ja operatsioone. milline on Hollandis arvamus ning teates, et ülemkogul aasta lõpul käsitletakse kolme teemat ning missioonid ja operatsioonid on esimene teemavaldkond, mida käsitletakse. kas teil praegu on juba arvamusi, mida Hollandi parlamendis on avaldatud? Uh, uh, aastate jooksul oleme me välja töötanud uh, korraliku sõjalise ja tsiviilse kontseptsiooni, võib-olla proua Eissing võiks ähm, paari sõnaga seda selgitada. suur tänu selle väga tähtsa küsimuse eest. meie operatsioon Afganistanis ISAF-i raames. me võtsime kohe algusest peale tsiviilsõjalisest operatsioonist ja me äh, osalesime ka väljaõppeoperatsioonides ja tegemist oli täiesti teistsuguse operatsiooniga. me alustasime selle laiapõhjalise lähne, lähenemisega, kus me tõime välja nii arengudiplomaatia kui ka äh, kaitsenüansi me alustasime erinevate menetlustega, me juba enne ametlikus küsimustes äh, seda ka mainisime ja härra Van Paalem aitas meil välja töötada seda kontseptsiooni. me härra Kundersi ja härra Van Paaleni raportit arutasime just eelnevalt. nii et tegemist on väga tähtsa osaga meie operatsioonist ja minu partei seisukohalt äh, tööpartei seisukohalt me ütleme me alati, et me läheme kõigepealt tõesti tsiviiloperatsioonidesse ja kui vaja, siis hiljem lisame sõjalise osa, kui vaja, aga siiski meie jaoks on tähtsam äh, tsiviilne äh, pool ja ISAF-i ja puhul on väga tähtis see, et tegemist oli selle Kirnichi operatsiooniga ja me lähtume sellest inglisekeelsest laiapõhjalisest 3D lähenemisest. ja ma lisaksin ka veel mõned küsimused, me rääkisime täna ka UTM-ist, see on ka väga tähtis meie jaoks. hollandlased aitavad äh, koolitust läbi viia Somaalias ja ma arvan, et äh, valitsus praegusel hetkel arutab just seda, kas me peaksime ka Mali operatsioonis osalema. praegune hetkeseis on selline, et äh, Kundus siis on meil politsei väljaõppeoperatsioon äh, koostöös Saksamaaga Kundusi põhjaprovintsis, siis, siis meil on seal äh, Patriot äh, raketid äh, äh, Antana operatsioonis siis ja Atalantas on ka meie sõjalaevad, nii et need on meie operatsioonid, umbes äh, tuhat üksust on meil välismaal kui või lubate mul rääkida, siis äh, me oleme väga hästi hinnanud neid äh, kahte EUTM missiooni, mida me oleme külastanud, Somaalia missiooni, enne kui nad Somaaliasse läksid, nad olid enne Ugandas. meile tundus, et tegemist oli väga huvitava äh, missiooniga, mille kulud olid küllaltki tagasihoidlikud ja poliitiline kasu oli vägagi märkimisväärne selle Aafrika osa jaoks, mis on vägagi strateegilise tähtsusega ja meie leidsime, et töö oli väga hästi tehtud, et see suurendas Euroopa Liidu äh, kohalolekut äh, selles äh, piirkonnas, võttes arvesse nende <clears throat> küllaltki tagasihoidlike poliitiliste ja diplomaatiliste vahenditega. ja nüüd Somaalia armee on väga palju edasi tunginud, väga palju on veel vaja ära teha, aga meil on üsna regulaarne koostöö äh, välisteenistusega ähm, Somaalia poolsaare osas ja me, välisteenistuse esindaja käib meile pidevalt aru andmas ja omistab väga suurt äh, tähtsust äh, ins-, julgeolekujõudude tugevdamisele Somaalias endas, armee on ainult üks osa nendest, nii et ma saan ainult toetada teie tegevust seal ja mis puudutab Malit, siis me käisime ka seal kohal, tegemist on missiooniga, mis on väga palju tööd hõlmanud, seal on ilmselt rohkem tööd olnud, kui me alguses arvasime. Mali armee tuleb täiesti uuesti üles ehitada, tegemist ei ole millegi vähemaga, vaid tõesti ülesehitamisega väga rasketes oludes ning eriti äh, hea mulje jättis meile selle äh, missiooni ettevalmistus ja mm, et seal on palju inimesi, kes väga hästi tunnevad seda piirkonda, teavad, mida on vaja teha, tegemist on vägagi paljulubava, paljutoetava missiooniga ja minu tun-, isiklik äh, mulje oli, et mind hämmastas arutelu Euroopa Liidu institutsioonides, mis puudutas pigem kaitse et koolitajate kaitsele pöörati väga palju tähelepanu, et see on väga äh, oluline teema äh, aga Malis loomulikult on sõda, aga see, kus kus meie koolitusmissioonid on, ähm, me ei ole kunagi terrorismi eest kaitstud, me ei ole aga ka Brüsselis, Haagis või mujal kaitstud. ja seal oli tõesti vaja märkimisväärset kaitseüksust ja, ja tegelikult äh, Äh, see arutelu, mis puudutas äh, koolitusmissiooni kaitset, äh, halvas sisulise missiooni, missiooni väljasaatmise, et meil on vaja kõiki aspekte arvesse võtta, kui me tahame, et meid oleks näha, et me oleks tõhusad, me ei tohi me peame pidevalt kritiseerima seda, kui aeglaselt meil asjad käivad ja äh, ja väga palju on küsitud, et kas üldse on mõttekas neid äh, missioone sinna saata, aga EUTM missioonid on tõesti olnud äh, hästi toimivad missioonid ja mis puudutab Atalantat, siis see on olnud äh, vägagi sümboolse tähtsusega missioon Euroopa Liidu jaoks, tegemist on tõelise ründemissiooniga, mis on tõesti toimunud, me käisime Norsuudis selle missiooni peakorteris ja me nägime head koostööd äh, mida tegid kõik osapooled, ükskõik, kas tegemist oli traditsiooniliste NATO partneritega, aga Atalanta puhul oli väga huvitav see ka, et äh, toimus ka partnerlus kolmandate riikidega, Venemaa, Hiina, Indiaga. Äh, tegemist on riikidega, keda huvitab äh, meresõidu turvalisus ja tegemist on väga huvitava valdkonnaga ka ühise julgeoleku ja kaitsepoliitiku ja, jaoks ja millega võiks tegeleda, et tegemist on tõelise partnerlusega kolmandate riikidega, kellega võib äh, arutelu äh, muudes valdkondades olla väga raske, aga meil on ka siis äh, teemasid, mis meid ühendavad, näiteks Somaali poolsaar ja mõningad teised merepiirkonnad. nii et need kolm missiooni, mis teie jaoks huvi pakuvad, on, me oleme nende üle teostanud järelevalvet Ehm, me väga tähelepanelikult jälgime neid ja me oleme väga positiivsetele järeldustele jõudnud. me oleme aga karmimalt meelestatud tsiviilmissioonide suhtes, see võib tunduda paradoksaalne, sest äh, tegemist on äh, Euroopa Liidu äh, pädevusega ja meie suhtumine neisse on tihtipeale väga palju kriitilisem, aga see tuleneb just nimelt nende missioonide äh, käivitamise raskustest, äh, et kahjuks äh, toovad käivitamisraskused välja just nimelt selle, need Euroopa bürokraatia halvad küljed, et aega läheb väga palju, erinevad üksused on üksteisest eraldatud ja et väga palju energiat läheb kaduma nende missioonide mm, rakendamisel um,? Vous avez raison, euh, Monsieur le Président. Um, you're absolutely right. Uh, I think uh, from a Dutch perspective. jah, teil on täiesti õigus. Oh, Hollandi vaatevinklist, kui me võrdleme piraatluse vastast missiooni Ocean Shieldiga, NATO operatsiooniga samal teemal, siis uh, tegelikult Atalanta uh, on toonud palju paremaid tulemusi see on äh, sõjaväeline operatsioon, kus äh, Euroopa tõhusus äh, on olnud palju parem kui NATO Ocean Shield missiooni puhul mitmetel põhjustel. nii et võib-olla võiks ka selle teinekord siin maha öelda. Ähm, et see oleks võimalik. aga me oleme kõik nõus sellega, et piraatluse üle ei saavuta me võitu mitte ookeanilainetel, vaid juurides välja selle põhjused. Mali kohta me ei saa võib-olla eriti midagi öelda, see asi on veel järelevalve all ja Euroopa Liidu Somaalia koolitusmissiooni puhul me oleme osalenud äh, selle kõikides aspektides ka äh, puhtalt äh, tsiviillaadi koolituse puhul, näiteks kohtunike koolitamine, õigusriigi alustalade ülesehitamine ja nii edasi. kui lubate, siis ma tahaksin oma komisjoni poolt ka küsida paar küsimust teie käest, kui lubate. vaatan otsa kolmele kolleegile Ronald, ära ole nüüd tagasihoidlik ja ära jää kulissidesse, küsi kohe otse. suur tänu. jah, mul äh, üks küsimus tõesti on Euroopa lahingugruppide kohta ja võimaluste kohta nende kasutamisel. Äh, mida te arvate lisavõimalustest? Äh, meil oli sellest juttu juba see Saksamaa-Hollandi koostöö läbi koostööd on teinud äh, äh, mereväelased äh, ka suunal Holland Ühendkuningriik ja kuulda on koostööst ka Prantsusmaa ja Ühendkuningriigi vahel. mida te arvate võimalustest tulevikus liita need lahingugrupid? et kujuneks välja siis tõesti Euroopa Liidu lahingugrupp ja et äh, see saaks alguse siis äh, niimoodi väiksematest gruppidest, mis te arvate sellest? üldiselt, mis puudutab äh, allkomisjoni liikmeid peamistest fraktsioonidest, me oleme võib-olla isegi üldiselt ambitsioonikamad sellistes küsimustes kui liikmesriigid. meile meeldiks ideaalis näha seda koostööd Äh, rohkem, et see oleks märksa kaasavam ja kui võimalik, võiks sellest kujuneda välja, te räägite sellest alt üles lähenemisest, võib-olla ka ülalt alla peaks natukene rohkem ära tegema, et jõutaks konsensuseni poliitikas äh, kõrgematel tasanditel selleks, et kohapeal oleks võimalik seda nii tõhusalt ellu rakendada kui võimalik. Äh, nagu ka teie oleme me silmitsi reaalsusega ja oleme tunnistajaks sellele, et väga raske on langetada otsuseid nii, et sellega oleks nõus kõik kakskümmend kaheksa, peame juba rääkima ju kahekümne kaheksast. me näeme, millised on äh, raskused äh, püsistruktuuride koostöö olas, osas, sellepärast et need koostöökanalid ei ole paigas ja kaasatusega on probleeme pidevalt on pingeid ühelt poolt äh, selle vahel, et puudub tahe äh, üldse kõik paati saadagi, äh, ei olda huvitatud millestki tõeliselt euroopalikust, millestki ühtsest ja, ja siis on lõhe selle reaalsusega. me üritame kuidagi pragmaatiliselt edasi liikuda väikeste gruppide alusel, need, kes suudavad, need, kes oskavad, need, kes tahavad ja muidugi teevad selliseid lahingugruppe omavahel ja võtavad sellega alati selle riski, et teised ei liitugi mitte kunagi. ja see ei ole väga tõhus ja me oleme pidevalt sellise lõhkise küna ees. jah, selline lähenemine on suhteliselt pragmaatiline jah, klaas on mõne jaoks pooltäis, mõne jaoks pooltühi, mina pigem äh, hakkan kalduma nende pragmaatikute suunas, äh, kes toetavad väiksemahulist koostööd, eks see on parem kui mitte midagi ja öö, äh, äh jah, nii et ma olen rahul sellega, et vähemalt prantslased ja inglased omavahel teevad koostööd, et hollandlased, sakslased teevad koostööd, hollandlased, inglased teevad koostööd, eks on parem kui mitte midagi. ja võib loota, et võib-olla siis lõpuks äh, nende väiksemate koostöömudelite najal äh, tuleb sellest välja midagi suuremat. aga nagu öeldud alguses, meie oleme võib-olla natukene ambitsioonikamad, kui seda on liikmesriigid võib-olla see ei ole nii realistlik, kui on liikmesriikide lähenemine, aga me peaksime siiski äh, suutma kaasata nii palju riike kui võimalik. proua Essing. aja äh, tõttu peame nüüd vist viimase küsimuse esitama. Uh, suur tänu, üritan teha lühidalt. me kõik teame, et ülemkogu tippkohtumine kujutab endas äh, ähm, aja, aja väga olulist hetke ja me sellest oleme rääkinud ja paljud liikmesriigid on äh, rääkinud panustamisest ja jagamisest, optimeeritud kaitsest, me kõik teame, mida selle kõige jaoks on vaja. aga täna rääkisime osapooltega ka menetlustest liikmesriikide parlamentides. Äh, ühele küsimusele vastates ma sellest juba vastasin. kas teie näete, et kusagil käivitatakse arutelud ka selle kohta, kus arutelule tulevad erinevad menetluskorrad? Ähm, äh, minu küsimus puudutab seda, et kui kiiresti me suudame reageerida. belglased olid äh, väga uhked selle üle, et nad äh, äh, kohe reageerisid, tegid töö ära, tulid tagasi. Hollandis võtab see tohutult aega. Türgi puhul oli asi Türgiga koostöö tegemine palju keerulisem, meil võttis nädalaid arutelu aega. kas te arvate, et oleks võimalik hakata rääkima menetluste ühtlustamisest siseriiklikes parlamentides? nagu te ütlesite, poliitiline tahe, härra esimees, on kõige aluseks, poliitiline tahe puudutab ka poliitilist menetlust loomulikult põhiseaduste raames ma tean et sellest räägitakse igas liikmesriigis küll aga kui me ei too seda ühise laua taha, siis mitte midagi ei muutu. annaksin sõna Elmar Brokile, sellepärast et tema on pärit äh, riigist, kus parlament ei saa otsustada või vähemalt äh, on nende otsustamisõigus väga väike, sõjaväeliste operatsioonide puhul äh, saab võib-olla vastata, aga Elmar teab seda kõike. ja, ich frage, möchte gerne eine Bemerkung machen ma tahaks teha märkuse, mis puudutab äh, struktureeritud koostööd. küsimus on selles, et kuidas seda oleks võimalik käivitada ja ma arvan, et me väga palju arutame siin erinevates äh, äh, erinevates kohtades seda, aga ma küsin, et millal me saame otsustada? tegemist on ülesandega Äh, kõrge esindaja jaoks, kes võiks välja mõelda selle, kuidas seda käivitada. me räägime siin tuhandetest erinevast võimalusest, aga kui keegi ei hakka tegutsema äh, ja seda juhtima, siis sellest ei saagi midagi. viimaste kuude kogemused on näidanud, et vaja on edasi liikuda ja ja seetõttu ma arvan, et kõrge esindaja äh, ei jää pikemas perspektiivis mängust välja selles küsimuses, ehkki tema jaoks on kindlasti tegemist ka väga raske teemaga. minu partei on töötanud välja äh, ühe ettepaneku, mille puhul me kavatseme parlamenti ka pärast Bundestagi valimisi äh, rohkem kaasata arutellu ja see ettepanek siis kõlab, et ähm, valdkondades, kus on juttu enabler itest, äh, Saksamaa äh, äh, sõduritest, avaksites ja nii edasi, et, et antaks valge kaart Bundestagile osaleda mm, aruteludes, kus tegemist on kahepoolsete missioonidega, kus me osaleme. aga et, et näiteks kui ähm, ähm, kui me võtaks sellise suhtumisega, et me ei saa osaleda, siis siis äh, ei saaks, oleks teiste arvamus, et sakslastega ei saagi midagi teha, nagu näiteks Avaks ja Saksa sõdurid ja Liibüa sõja ajal Eh, val-, Carte Blanche'iga võiks me eh, luua eeldused eh, missioonidel osalemiseks, see võiks olla üheks võimaluseks, kuidas me saaksime selles, nendele küsimustele läheneda ähm, praktilise, pragmaatiliselt ähm,. et igal juhul on meil plaanis pärast Bundestagi valimisi seda arutada. ma saan endale ette kujutada seda, et äh, ka teiste parteide jaoks võiks olla praktilise lahendusega, kui tegemist on sotsiaaldemokraatide ja rohelistega ja liberaalidel ei ole mingeid põhimõttelisi vastuväiteid, igal juhul me võiksime selles suunas minna ja öelda, et pa-, et meil on probleeme sellega, et kui parlamendi Äh, reservatsioon ei ole mm, tagatud, aga et meil oleks võimalik muid praktilisi lahendusi leida. igal juhul oli mul väga hea meel näha, et me võime selles suunas äh, edasi liikuda ja et me saame siis mm, veidi, et mis on veidi kasu ka siis äh, meie liitlastel. Merci Euh, aitäh, kas me lõpetame sellega tänaseks õhtuks töö, aitäh teie külaskäigu eest. ma loodan, et äh, te, teised kolleegid teistes riikides saavad sellest inspiratsiooni. loomulikult oleme teie käsutuses, kui teil on vaja täiendavat teavet. ja veel üks küsimus, Eindhovenis on üks kom-, üks üksus, mis on meie meelest väga huvitav äh, seoses panustamise ja jagamisega, vabatahtliku panustamise ja jagamisega. nii et tegemist on väga huvitava kogemusega, me oleme viinud läbi kuulamise ja kindral tuleb meile ka varsti külla, nii et mm, suur tänu teie külaskäigu eest! Um, um... suur tänu! tegemist oli väga erakorralise kohtumisega, te kutsusite riiklike parlamendi liikmed siia oma komisjoni, meil oli väga suur au siin olla ja me kasutame seda informatsiooni, mida saime järgnevatel kohtumistel ja me väga tõsiselt äh, arutame neid küsimusi ka ISAF-i mandaadi valguses. mis puudutab jagamist ja panustamist, siis me jagame kõik äh, valijaid ja nendega peame ka arvestama. suur tänu!